kallid kolleegid, alustame kõigepealt, palun võtke teatavaks, et äh, punkt neliteist ehk siis Türgi pagulasrahastu, mis oli ette nähtud äh, päeva viimase päevakorrapunktina, seda me arutame täna kella kümnest poole äh, üheteistkümneni, selleks et eelarve peadirektoraati ja NIR direktoraadi juhid saaksid meile seda tutvustada. ja hääletus äh, siis äh, kell kümme kolmkümmend ja kõige esimesena räägime punktist neli ja lõpetame täna kell seitseteist null null ja pärast seda tuleb koordinaatorite koosolek ja homme hommikul jätkame vastavalt päevakorrale. nii et kui ei ole mingeid vastuväiteid, siis on see päevakord heaks kiidetud, te olete saanud ka kahekümne esimese, kahekümne teise veebruari koosolekute protokollid, kui vastuväiteid ei ole, siis on need protokollid samuti heaks kiidetud. ja nüüd siis jõuame Euroopa Liidu usaldusfondide juhtimise järelevalve kohta koostatud uuringu tutvustuse juurde. kontrolli, eelarve kontrollikomisjonis tutvustati seda uuringut eile ning eelarvekomisjon tahtis samuti eh, selles tegev olla eh, ilmselgetel põhjustel, sest et usaldusfondid ja eh, Türgi pagulasrahastu on oluliseks aspektiks meie eelarves tervitan siin ka meie külalisi, kes on kutsutud seda tutvustust kuulama ning annaksingi sõna kohe härra Urissanile ja proua Kardia Zabalile, kes võtab sõna härra Kelleri nimel ja kes vastutab usaldusfondide rakendamise eest eelarvekomisjonis ja siis härra Carrera ja härra Mies Ferrer tutvustavad oma tööd ning soovitusi. härra Muresan, palun. suur aitäh, härra esimees, ma just jõudsin siia ja ma seega ei olegi üllatuseks, et te mind ei märganud, ma jäin siia veidikene hiljaks, igal juhul tere hommikust teile, kallid kolleegid, tegemist on olulise teemaga, mida me täna arutame ja see arutelu toimub ka väga õigel hetkel. eelmisel nädalal Euroopa Komisjon ju äh, rääkis Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu jätkumeetmetest, me nägime ka äh, ettepanekut pikendamiseks eelmisel nädalal. aga kõigepealt ähm, nägid seda teised ja ainult alles siis meie kui eelarve pädev ähm, organ saime sellest teada. aga siis eesmärk on anda hinnang usaldusfondidele. usaldusfondide kiireloomuline Natuur, ühtlasi kuidas need on seotud eelarvega ning ka parlamendi eh, kontrolliõiguse kaitsmine. nüüd eh, uuringu tutvustus ja me näeme, et Euroopa Parlament on täitnud oma kohustusi ning ka Euroopa Liit laiemalt, liikmesriigid aga oma kohustusi alati ei täida. teine oluline punkt puudutab seda uuringut, ma soovitan teil kõigil seda lugeda, lugeda, see toob välja soovitused, kuidas me saaksime parandada nende fondide toimimist. uuringu järeldustes on väga selgelt kirjas, et usaldusfondid on ohuks Euroopa Liidu eelarvele ning demokraatlikud tagatised on samuti siin ohtu sattunud. jah, see on ka minu arvates õige järeldus ja see näitab meile, et valitsustevaheline lähenemine on tagasi ja on täiesti vastuvõetamatu see, et kui Euroopa Liidul on siin pädevus teatavates poliitikavaldkondades, siis ei ole ju lubatud see, et me ei paku nüüd piisavat eh, eelarve, piisavalt eelarvevahendeid nendeks eh, poliitikavaldkondadeks ja siis tekivad siin valitsustevahelised usaldusfondid, nii et eh, kui Euroopa Liidul on pädevus ja kõik eeldavad ning liikmesriigid eeldavad seda, et Euroopa Liit ka oma kohustused täidab ning kui Euroopa Liit seda ei tee, siis kohe liikmesriikide poliitikud Brüsselit selles süüdistavad, siis see tähendab ju seda, et meil peavad olema ka piisavalt ressursse e-, eelarves nendeks tegevusteks ette nähtud. ja nüüd siis luua sellised ajutised usaldusfondid valitsuste vaheliselt ei ole õigeks lahenduseks. õige lahendus oleks järgmine, kõigepealt eelarve, mis vastab meie vajadustele, kus on sees piisavalt paindlikkust ja piisav marginaal ka juhuks, kui juhtub midagi ettearvamatut. aastast kaks tuhat neliteist jah, toimus nii mõndagi ettearvamatut. kas järgmise MFF-i jooksul samuti eh, juhtub midagi ettearvamatut, see on ju absoluutselt kindel ja siin on siis see oluline õppetund, ehk siis kas me jällegi võtame vastu MFF-i, mis vastab esimese jaanuari olukorrale aastal kaks tuhat kakskümmend, kuid on ebapiisav selleks, et saada hakkama uute väljakutsetega ja ka ettearvamatute aspektidega eh, kahe tuhande kahekümne seitsmenda aasta lõpuni siis juhtub nagu eelmisel korral, ehk siis liiga väike MFF, liiga vähe paindlikkust ja liiga väike marginaal ja siis me ei saa teha seda, mida kodanikud eeldavad meilt igapäevaselt, nii et siis äh, väikesemahuline MFF, mis on kehv kompromiss ja me ei saa teha seda, mida kodanikud meist eeldavad, või me siis õpime oma mineviku vigadest ning võtame vastu korraliku MFF-i, kus on piisavalt marginaali, piisav paindlikkus ja mis on ka mahult piisavalt suur. nüüd minu järgmine järeldus, nüüd need usaldusfondide absoluutne vajalikkus, kui me vaatame näiteks Türgi pagulasrahastust, jah, miljoneid Süüria pagulasi on Türgis ning see otsus oli õige, rahastu aitas aidata Süüria pagulasi ning ennetada ebaseaduslikku sisserännet Euroopa suunas, nii et kas see oli kiireloomuline, jah, loomulikult, nüüd aga Aafrika usaldusfond, liikmesriigid oma kohustusi ei täida, rakendamine on väga aeglane, kas oli siis nüüd õige teha selline otsus kiireloomuliselt, ei, sugugi mitte. ja see ei olnudki kiireloomuline tegelikult, meil on vaja ikkagi pikaajalist poliitikat Aafrika kontinendi tarvis, me peame tagama, et inimesed saavad elada seal korralikes elamistingimustes ning äh, Tuneesia, jah, me olime Lähis-Idas, sellepärast et Euroopa Liidul on seal oma kohustused, Euroopa Liidu eelarvest on seal toetused ette nähtud, jah, aga teiselt poolt Aafrikat tuleb ka toetada, aga mitte usaldusfondiga, nii et Aafrika usaldusfond ei olnud kiireloomuline ja kui komisjon nüüd seda äh, kiireloomuliseks peab, siis tegelikult kukkus see läbi, sellepärast et mitte mingisugust muutust koha peal see endaga kaasa ei toonud Türgi olukord on täitsa teistsugune, olukord oli kiireloomuline, nagu öeldud, siis see rahastu aitas meil ka eh, peatada pagulaste ja ebaseaduslike sisserändajate voolu Euroopa suunas ja nüüd no viimane punkt, mis on vast kõige olulisem. Euroopa Parlamenti ei kaasatud otsustusprotsessi nende usaldusfondide loomisel ja pärast pidime siis heaks kiitma kas eelarvesiseseid ülekandeid või, või muutusi eelarves tagantjärele. ja see ei ole sugugi tasakaalus, see lihtsalt tähendab seda, et meie õigustest kinni ei peetnud, meil oli lihtsalt võimalus öelda jah ja palun tehke seda veel hästi kiiresti, sest et see kõik on maru kiireloomuline küll aga ei tohiks see olla institutsioonide vaheline tavasuhtlus, nii et ütlen kohe, et kontrolli õigus ning õigus ähm, miski heaks kiida peab olema ikkagi parlamendil. nii et kui on nüüd kiireloomuline olukord ja selline usaldusfond peaks kunagi tulevikus veel loodama, tõesti kiireloomulises olukorras, mitte nagu Aafrika usaldusfondi puhul, siis tuleb parlamendi sellesse protsessi kaasata kohe algusest peale ning teiseks, parlamendi kontrolli õigust tuleb suurendada. meid kaasatakse küll juhatuse või nõukogu äh, koosolekutele, küll aga ei osale me operatiivkomiteede töös nii et ütlen väga selgelt, et parlament peab olema kaasatud ja parlament peab olema kursis sellega, mis toimub operatiivkomiteedes igapäevaselt, sest et tegemist on Euroopa Liidu maksumaksjate äh, rahaga ja meie ju vastutame selle eest. ning äh, kokkuvõttes äh, kaks küsimust. esiteks, jah, loomulikult on need suunatud ka komisjonile. Questions are um, would you consider niisiis, minupoolsed küsimused, kas nende usaldusfondide kaasamine Euroopa Liidu eelarvesse järgmise MFF-i jooksul oleks võimalik või kuidas te näete usaldusfondi jätkumist järgmise MFF-i raames ning millised on parimad praktikad, kui te vaatate neid usaldusfonde, siis saate te ju tuua välja selle, mis toimis hästi, kuidas või millega tahaksite jätkata kuidas eelarvepädevus peaks jaotuma ja arvestades, et parlamendil on siin oma roll olemas, siis kuidas seda rolli eh, tugevdada ja eh, millistel puhkudel ei olnud parlamendi roll piisavalt suur ja millistes punktides ei suutnud usaldusfondid oma eesmärke täita. usaldus nii et sooviksin siis informatsiooni usaldusfondide toimimise kohta, suur aitäh, härra esimees, ja ootan huviga mõttevahetust. suur aitäh, jah, me näeme, et usaldusfondid äh, näitavad, kuidas meie eelarve on liiga paindumatu. nüüd annan sõna proua Kardia Zabalile, kes siis täiendaks seda, mida ütles äh, härra Muresan härra esimees, jah, suur aitäh täienduseks ja sellele, mida härra Muresan juba ütles. loomulikult me oleme täielikult nõus tema hinnanguga. nüüd, kui need instrumendid, eelarvevälised instrumendid hakkasid vaikselt ilmuma, siis eh, öeldi meile, et see oli selleks, et täita kolm eesmärki või siis ületada kolm eh, takistust kõigepealt äh, kiire reaktsioon kiireloomulisele olukorrale, teiseks suurem paindlikkus instrumentide käimalükkamiseks ning rakendamiseks ja kolmandaks lisarahaline panus liikmesriikidelt. ja nii palju, kui meie oleme saanud äh, seda asja uurida ja vaadates ka äh, uuringu tulemusi, siis äh, ühtegi nendest eesmärkidest täidetud ei ole, nii et äh, siin mingisugust lisandväärtust küll ei paisa, ei paista. meie Euroopa Parlamendiga alati ju räägime sellest, kuidas see, mida me teeme Euroopa Liidu tasandil, peab omama ka konkreetset lisandväärtust, nii et nende uute instrumentide puhul seda küll kuskilt ei paista. ning uuringust tuleb välja ka väga selgelt, et siin on kaks selget probleemi esiteks, esimene asi, mis on parlamendile täiesti selge. millised võimalused on meil parlamendina jälgida seda, mis toimub ning otsustada ka selle üle, mis ähm, usaldusfondidega toimub ning teiseks tundub, et siin on ka potentsiaalne huvide konflikt, sest et äh, need organisatsioonid või kes iganes on siis äh, esindatud projektide äh, valimise žüriis äh, ise on esitanud neid projekte, nii et ilmselge huvide konflikt. ja nüüd siis äh, uuring, mida meile kohe tutvustatakse, äh, toob välja kümme järeldust. ja kui neid jälgitaks, siis kindlasti toimiksid paremini need eelarvevälised instrumendid, aga nagu ütles härra Murešan, on meil siis vaja ikkagi järgmist MFF-i, mis oleks laiem ja mis saaks hõlmata ka seda tüüpi instrumente ning mis lisaks oleks piisavalt paindlik selleks, et me saaks just nimelt reageerida sellistes kiireloomulistes olukordades. nii et milleks siis on meil vaja selliseid eelarveväliseid ähm, instrumente kõikide oma probleemidega. aga igal juhul siis ootame väga suure huviga lisainformatsiooni, aga ma usun, et see, need uuringu tulemused lihtsalt kinnitavad seda, et meie kahtlused ja kriitilised noodid on usaldusfondide osas täiesti põhjendatud, tänan. suur aitäh, proua Gardia Zaval! me peame ilmtingimata lõpetama kell kümme selle arutelu ja paluksin seal tutvustusega piirduda kümne minutiga, jah, ma tean, et uuringu või ma usun, et uuringu koostajad on võimelised väga kokkuvõtlikult rääkima. pärast seda on komisjonil viis minutit, ehk siis äh, niiviisi jääb meil veel viisteist minutit aruteludeks. ja kõigepealt äh, pöördun härra Carrera suunas, kes siis kõigepealt sõna võtab, härra Carrera, palun. Thank you very much uh,, very good morning uh, everyone. suur aitäh, tere hommikust kõigile, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, suur rõõm on uh, tutvustada siin meie uuringut. nii et see oli um, TG IPOL, uh, kes um, tellis selle uuringu ja siin on ka nimekiri inimestest, kes selle uuringu läbi viisid. kümne minuti jooksul tõesti toon välja peamised punktid ja peamised avastused, tegemist on küll väga kõigehõlmava uuringuga ja me võrdlesime seda, kuidas juhitakse usaldusfondi ja juhitakse ka pagulasrahastut ning kuidas toimub kontroll nii et me ei tegelenud siis konkreetse kvalitatiivse hinnanguga, tegemist ei ole mitte auditiga, et asi oleks selge. ja me üritasime eelkõige hinnata seda, kas arvestades siis Euroopa Liidu parema õigusloome juhtnööre ning aluslepinguid, on see nendel fondidel mingisugune lisandväärtus ning arvestades ka Euroopa Parlamendi kui eelarve parlamenti kui eelarve pädevat organisatsiooni. siin te näete nimekirja erinevatest fondidest, mis on kõik väga erinevad, Türgi pagulasrahastut juba mainiti, tegemist ei ole tegelikult Euroopa Liidu usaldusfondiga, me võtsime selle sisse sellepärast, et tegemist on kiireloomulise fondiga, kuigi see ei ole tegelikult usaldusfond, nii et eelkõige me peame siis rääkima ikkagi Euroopa Liidu usaldusfondidest, kuigi need järeldused puudutavad tegelikult ka pagulasrahastut. nüüd ähm, finantsmäärus näeb ette võimaluse usaldusfondi loomiseks väga selgetel tingimustel, lisandväärtus, seda juba mainiti, ehk siis lisandväärtus, kui võrrelda seda tegevusega liikmesriikide tasandil, lisaks erakorraline või kiireloomuline olukord, mis põhjendaks usaldusfondi äh, loomist nii et lisandväärtust ma mainisin, paindlikkus, samuti nähtavus ja siis küsimus on selles, et millise hinnaga see paindlikkus ja äh, nähtavus äh, tulevad. komisjon mängib siin võtmerolli, loomulikult ka liikmesriikide roll on vägagi asjasse puutuv, seda siin juba ka mainiti, ning peamine punkt on siis see, et kas Euroopa Liidu usaldusfondid on kõige paremaks vahendiks konkreetses olukorras, kas on ole-, olukord on kiireloomuline, kuidas seda kiireloomulisust hinnata, kuidas hinnata lisandväärtust ja siin on ka väga huvitav uuring, mis puudutab BQ usaldusfondi. ning siis nad leidsid, et jah, see fond oli õigustatud, kuid komisjon oleks pidanud tingimusi rohkem ja paremini analüüsima. mainiti ka Aafrika usaldusfondi, kas Aafrikas oli erakorraline olukord ja seda siis aastal kaks tuhat viisteist ja kuidas oli see eh, olukord problemaatilisem kui varasematel aastatel nii et kui selleks pidada rännet, siis tegelikult oli see olukord juba enne ja tegelikult ähm, ebaseaduslike sisserände äh, aluspõhjused on keskpika ja pika perspektiivi teema, mitte kiireloomuline, nii et milles see kiireloomulisus seisnes, see kõik on siin üsnagi kahtlane, kas selline asi üldse oli nüüd äh, lähme tagasi äh, vastutuse ja juhtimise juurde. Euroopa Parlamendil ei ole vaatleja staatust, Euroopa Parlamenti kutsutakse küll äh, haldusnõukogu kohtumistele, jah, see on väga hea ja nii tuleb ka jätkata. aga endiselt on probleem operatiivkomiteedega, sest et tegelikult otsustatakse projektide üle seal ning me oleme siin rõhutanud, et äh, tegemist on väga hägusa äh, protsessiga, näiteks abikõlbulikkuse osas, see on läbipaistmatu äh, protsess, mis võib-olla tähendab, et mõned inimesed taotlema sealt toetust ei hakka ning kust jookseb joon liikmesriikide kui rakendajate ning liikmesriikide kui ähm, doonorriikide vahelt, nii et see joon ei ole alati selge ühtlasi tõstatub ka küsimus, et kas see partner, kes välja valitakse, on kõige parem partner konkreetse tegevuse ellurakendamiseks. me räägime ka demokraatlikust vastutusest, seda nii ex ante kui ex post ja eriti üritame, üritasime arutada seda või analüüsida seda, kuidas Euroopa Parlamenti on võimalik kaasata sellesse protsessi. lisaks ka äh, usaldusfondide tulemuste järelevalve on puudulik, näiteks põhiõigused ja inimõigused me nägime, kuidas ka Kontrollikoda äh, avaldas raporti eelmisel nädalal Türgi kohta ja rõhutas seda, kui väga raske on tagada seda, äh, kuna siis õigusriigi põhimõtet äh, ei ole tagatud ning demokraatia samuti mitte, et kuidas on võimalik tagada, et mingisugune usaldusfond oma eesmärki ka teeniks. meil ei ole aega siin, et vaadata läbi kõik erinevad äh, fondid, siin uuringus on väga palju informatsiooni selle kohta, kes või äh, Äh, mis on siis äh, äh, rakendusasutus, millised on prioriteedid, mida on rahastatud iga fondi raames. ja milline on siis meie üks peamisi sõnumeid, nimelt fondid ei toimi iseseisvalt. nii et kui fondid on ikkagi keskses, kesksel kohal Euroopa Liidu välispoliitikas ja puudutavad näiteks rändeküsimusi ja tegelikult, kui vaadata aluslepinguid, siis Euroopa Parlament peab olema kaasatud sellistesse otsustesse ja sellepärast me uuringus ka rõhutame, et sellised äh, eelarvevälised instrumendid äh, panevad küsimärgi alla selle rolli, mis Euroopa Parlamendile on antud aluslepingutega. et selline kiireloomulisus, äh, mis iseloomustab neid usaldusfonde või siis see, et me saame ja ka arusaam, et me võime investeerida või et võiks investeerida selleks, et ära hoida äh, rännet, siis on see täiesti ekslik. ja see tähendab ka seda, et Siseministeerium hakkab vaikselt äh, tungima siin äh, humanitaarabi ja arenguabi aruteludesse, mis on täiesti vale, nii et meie arengukoostöö ei saa olla rändevastane, arengukoostöö peab ei saa teenida siseministeeriumite eesmärke. ja siis nüüd äh, maksta miljoneid teisele riigile selleks, et ta teeks ära töö, mida peaks tegema Euroopa Liit, siis äh, kuidas me sellest olukorrast välja äh, saame ja kuidas me pääseme välja nendest projektidest, mida me toetame Aafrikas, nii et ei ole mingisugust väljapääsustrateegiat ja milline kasum nendel üldse on? ja tegelikult on Euroopa Liidu ombudsman ka öelnud, et äh, kui me vaatame Türgi Euroopa Liidu avaldust, siis hoolimata sellest, milline see instrument on, olgu see poliitiline äh, või mingit muud laadi, siis on Euroopa Liidul kohustus jälgida seda, kuidas fondi kasutamise tulemused koha peal välja näevad, milline on mõju, tuleb äh, tuvastada kohapealsed riskid ja me viitame siin uuringus ka nendele asutavatele kokkulepetele, siin on ka positiivseid punkte, näiteks Madadi usaldusfond Süüria kriisi äh, lahendamiseks oli väga hea näide sellest, milliseks see esialgne kokkulepe peaks kujunema ja selles võiks siis ähm, ka eeskuju võtta delegeeritud koostöö liikmesriikidega, muuhulgas ka mandaadi usaldusfondi osas, kuigi see on heaks näiteks, ei saa olla prioriteediks. see lihtsalt näitab seda, et kahepoolsus ja teatud liikmesriikide huvid on prioriteediks ja seda tegelikult Euroopa Liidu lisandväärtuse arvelt. miks peaks selliseid asju eelistama ja mida see tähendab siis sellele, kes selle töö ära teeb ja kuidas see mõjutab koostööd. näiteks Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond ja Etioopia programm, siin on näiteks üks Itaalia juhitud projekt, mis põhimõtteliselt tegeleb ebaseaduslike, ebaseadusliku sisserände vähendamisega või siis näiteks Kolumbia projekt, mis on lihtsalt Hispaania äh, instrument samal ajal kui tegelikult see peaks olema ikkagi kõik Euroopa Liidu huvides, nii et tuleb paremini läbi mõelda see menetlus, kuidas usaldusfonde luua ja siis on siin rohkem ruumi demokraatlikule eh, aruandlusele ning ka korralik järelevalve eh, raamistik, mis mõõdab seda, milline see mõju eh, koha peal on usaldusfondidel. ja see teeks tegelikult nii komisjoni kui Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide äh, elu hoopis kergemaks, sellepärast et pärast ei peaks siis tegelema sellega, kuidas projektidel on olnud mingisugused valed eesmärgid. ja viimane slaid, siin on äh, soovitused, me oleme nõudnud ex-ante ja, ja pidevat äh, analüüsi, peab olema täiesti selge, et igasugused, igasugune rahastus peab olema suunatud äh, ikkagi sellele, milline on olukord koha peal. me oleme oma töös teinekord näinud, et suudetakse, suuda-, suunatakse rahastamist näiteks eh, valitsuse asutustele ja see iseenesest juba õõnestab õigusriigi põhimõtteid kui me vaatame, mida teeb ÜRO ja Maailmapank, siis eh, võiks olla selline ühtne portaal Euroopa Liidu usaldusfondide jaoks ja see suurendaks ka äh, aruandluskohustust ning läbipaistvust ja äh, suur aitäh teile! Merci, dois-je comprendre que monsieur Nogas Ferrer a renoncé euh, à toute intervention? jah, aitäh. nüüd saab sõna. sõna, nüüd saavad sõna kaitsjad ehk siis äh, komisjon. Mr um, Chairman, thank you very much for this uh,. My aitäh, härra esimees. ja viis minutit, ütleb härra esimees. mis on ebaõiglane, sellepärast et süüdistajal oli kümme minutit, aga teie otsustate. mina olen Mara äh, usaldusfondi operatiivkomitee ähm, esimees ja ka äh, Põhja-Aafrika usaldusfondi äh, operatiivkomitee ehm, juhataja, ausalt öelda need usaldusfondid, millega mina kursis olen, need ei toimi üldse nii, nagu kirjeldati. sest need loodi selleks, et rakendada Euroopa Liidu abi ehm, aastal kaks tuhat kaksteist ja seda seaduslikult ja mitte sugugi Euroopa Liidu eh, seaduse väliselt ja ning see on praktiliselt üks parim leiutis ehm, Euroopa Liidu finantsarhitektuuris viimasel ajal, aga keegi ei ole täiuslik ja ma arvan, et see raport toob, see uuring toob välja mõningad väga olulised punktid. me oleme vägagi valmis ähm, nende punktidega tegelema ja loomulikult me arvestame ka sellega, et need usaldusfondid, mis praegu eksisteerivad, te ütlesite õigesti, et Türgi pagulasfond ei ole usaldusfond, vaid see on lihtsalt koordineerimismehhanism ja nii, et räägime ikkagi sellest eraldi. aga need neli usaldusfondi, loodi vastavalt erinevatele stsenaariumitele ja erinevates keskkondades ja see, siia all käib ka poliitiline keskkond ning seetõttu ma arvan, et siin tuleb ka kogemustest õppida ja tuleb ka vaadata, millised on parimad tavad. aga ma usun, et tõepoolest äh, erakorraline olukord on, kas see ei ole erakorraline meede, kui erakorraline olukord, kui kaks miljonit inimest elavad erinevates pagulaslaagrites, kes soovivad tulla Euroopa Liitu, kas see ei ole erakorraline olukord, kui üks miljon välismaalast elavad äh, Liibüas ja soovivad jõuda Euroopasse ja ma arvan, et need Madar usaldusfond ja ka teine usaldusfond on siiski vägagi aktiivselt tegelenud just nende erakorraliste olukordadega. loomulikult me peame vaatama, kuidas ka asju korraldatakse ja siin raportis tuuakse õigesti välja kaks keskset küsimust. kõigepealt kvaliteedikontroll ja kvaliteedikontrolli pole kunagi piisavalt ei tulemuste osas ega ka muude küsimuste osas, eks ante ka EXPO-st, aga võin teile äh, öelda, et me ka kohaldame täpselt samasugust kvaliteedikontrolli süsteemi ja eh, hindamist ja seiret, nagu me kohaldaksime iga tavalise Euroopa Liidu eh, projektile, mida siis Euroopa Liidu Arengufondist või eh, teiste Euroopa Liidu projektide, programmide alt rahastatakse ja kui, kui te soovite, soov, soovite mm, tõendeid näiteks Madari Ehm, usaldusfond, meil on sel aastal juba olnud kolm ehm, aruannet, see puudutab siis ehm, haridusprojekti ja arengukoostööd ja te käisite ka Jordaanias, te ise ka nägite mõningad nendest projektidest ja te näete, mis koha peal toimub ja paljud selle komisjoni liikmed, Ahveti komisjoni ja ka eelarve kontrolli komisjoni liikmed on käinud Lähis-Idas, Aafrika riikides ja, ja, ja ise ka veendunud selles, millised on nende projektide tulemused. nii et jah, see seire on tulemustele orienteeritud, eh, nii nagu me kasutame sellist seiret ka teistide projektide puhul. ja, ja samuti ka eh, tulemuslikkuse eh, kontroll toimub nii, et mis puudutab kvaliteedikontrolli, see süsteem on paigas jah, süsteemi võiks küll parandada, aga kui meil on vaja süsteemi parandada, siis seda parandamist tuleks läbi viia kogu Euroopa Liidu süsteemides, mitte ainult usaldusfondis. ja nüüd teiseks, mis puudutab parlamentaarset äh, kontrolli. nii et ähm, tehkem üks asi selgeks. Ähm, ähm, panused, vahendid äh, tulevad äh, usaldusfondi Euroopa Liidu eelarvest ja Arengukomiteest ja ka kolmandatest riikidest, Norra, Šveits ja nii edasi. Euroopa Liidu poolne panus, näiteks mandaati puhul, tuleb konkreetsest Euroopa Liidu instrumentist, selle osas otsustab Euroopa Komisjon, kasutades täpselt sama protseduuri nagu kõikide teiste projektide puhul. näiteks komitee menetlust kasutatakse seal ja seal on ka parlamendil olemas kõik kontrollivõimalused. aga kui me räägime propo- usaldusfondist, siis eh, siin on loomulikult, oleme valmis kaasama äh, parlament isegi senisest rohkem, nii et kokkulepe juba on olemas, et parlamendiliikmed on ka usaldusfondide nõukogus esindatud ja, ja isiklikult ma sooviksin, et see usaldus oleks aktiivsem ja ka huvitatum, aga see esindatus igal juhul on olemas, osalus on olemas. ja finantsmääruse, uus finantsmääruses ähm, on ette nähtud, et äh, tuleb ka parlamendilt heakskiit saada, enne kui uus temaatiline usaldusfond luuakse. ja samuti äh, enne kui ehm, erakorralisi või erakorralise olukorra järgseid ehm, usaldusfonde luuakse, ka siis on parlamendi nõusolekut vaja. ja isegi, kui sellised eeskirjad on olemas, siis me oleme ka ilma nende eeskirjadeta parlamendi poole pöördunud. kaks tuhat seitseteist näiteks meil oli infosessioon parlamendi personalile ehm, konkreetsete usaldusfondide osas ja samuti parlamendiliikmed on käinud kohapeal, tutvunud ka äh, nende projektidega, samuti Põhja-Aafrika usaldusfondi osas oleme libe TV komisjone teavitanud aastal kaks tuhat seitseteist, nii et ma arvan, et meid ei saa süüdistada selleks, et me ei sooviks parlamendi kontrolli. ja üks märkus, kaks argumenti on siin kontekstis väga olulised et aastaid ja aastaid Euroopa Liit on kaasfinantseerinud usaldusfonde, mida opere-, mille opereerib tegelikult Maailmapank ja teised rahvusvahelised organisatsioonid. see tekitab kulusid, Euroopa Liit ei ole nähtav ja siin on väga väike võimalus mõjutada nende projektide tegevusust. ja ma arvan, et Euroopa Liidu usaldusfondid, ükskõik kui ebatäiuslikud nad on, annavad meile palju suurema tagatise ja see Ähm, äh, mitte välja öeldud ähm, äh, punkt siin, et, et äh, jah, et võib-olla mingid eelised on, siis sellegipoolest Euroopa Liidu usaldusfondid suurendavad ka Euroopa Liidu nähtavust ja sellepärast, et Euroopa Liidu ametid ei ole mitte ainult need, kes on kohapeal ja on kursis oma teemadega, vaid vaid nad tegelevad ka rohkem ähm, Euroopa Liidu nähtavuse teemaga, rohkem kui näiteks ÜRO ametid. ja ma olen nõus Ehm, sellega, et eh, mida ütles raportöör, et eh, jah, et ehm, parem on ikkagi kohe MFF-i välja töötades arvestada lisafondidega ja ma loodan, et seda häält võetakse ka kuulda, aga paraku see praegu see nii ei ole. ja ehm, praegu näiteks meil on olemas äh, platvorm selle kohta, äh, kuidas koordineerida äh, liikmesriikide tegevust selles osas, mida nad teevad kahepoolselt ja mida nad teevad siis Euroopa Liidu ähm, kaudu. nii et siin tuleb ka vaadata, mida teevad liikmesriigid ähm, kahepoolselt ja mida tehakse platvormide kaudu, kuidas neid tegevusi koordineerida. ja ähm, näiteks kui Süürias suleti piiriületuspunkt ISISe poolt ning tuhanded inimesed sellest ähm, Süüria linnist, linnast põgenesid äh, Türki ja siis tuli välja, et praegune MFF ei ole piisavalt äh, stabiilne, sellepärast et Jordaania, Palestiina ja teised said äh, küll kasu Euroopa Liidu fondidest. Türgi saab kasu IPA-st, ühinemiseelsest abist, teised äh, riigid saavad ka teistest programmidest ähm, abi, aga samas ei olnud nendel riikidel äh, raha võtta ühestki pro-, Euroopa Liidu programmist äh, tagamaks elamisväärsed tingimused neile kahesajale tuhandele pagulasele. ja viimane lause, härra esimees, tõesti. nii et meil on vaja ikkagi ette näha ka vahendeid pagulaste äh, rändajate jaoks, ähm, kui nad satuvad erakorralisse olukorda, nii nagu Süüria kogemus meile näitas. ja praegu me tegeleme mitte ainult Iriigas, ähm, Iraagis, ähm, Liibanonis, Türgis, vaid ka Aserbaidžaanis ja mujal. ja mina tegelen selle tööga juba kakskümmend neli aastat ning mina ei ole näinud mitte ühtegi teist mehhanismi, mis suudaks sekkuda nii kiiresti, nii paindlikult ja nii tõhusalt kui see mehhanism, nii et annan teile oma ausõna selles osas suur aitäh ja nüüd saavad sõna kolleegid, kes seda soovivad. palun tehke lühidalt. ja te peaksite piirduma minutiga, võib-olla natukene enam, aga kes sõna, soovib sõna? president. proua McCallum, aitäh, härra esimees. ma arvan, et Ehm, tõsi on see, et jah, et usaldusfondid loodi erinevatel aegadel, erinevatel eesmärkidel, ehm, erinevates keskkondades ja, ja, ja nüüd me üritame sellest teha justkui nagu tavainstrumenti ja teie esime-, härra esimees, ütlesite ka, et jah, et paindlikkus on oluline ja sellega me võime arvestada siis, kui me uusi instrumente loome ja ehm, mai ja juunikuus. kui me vaatame Aafrika usaldusfondi, jah, siin oli oluline nähtavus aga kelle jaoks see nähtavus äh, on siin olulisem? sellepärast, et ma arvan, et siin oli oluline ikkagi äh, nõukogus ministritele, et Türgi, jah, meil on Türgi usaldusfond ja sellega oli probleeme, aga see oli poliitiline otsus. sest äh, sellepärast, et see, et Türgist lahkuvad sajad tuhanded inimesed, see oli ka probleem ja ja ma olen rääkinud ka sealsete poliitikutega ja, ja selge on see, et et nad olid väga vihased selle üle, et, et nemad ähm, maksid kõikide pagulaste ees, Euroopa Liit kritiseeris neid inimõiguste rikkumise eest ja ja nemad soovisid ikkagi saada abi pagulaste eest hoolitsemiseks, nii et kas see on õige või vale, see on äh, teine küsimus, aga jah, Türgi osas tõesti midagi peab toimuma ja tulemuseks oli siis see usaldusfond. ja kui me vaatame nüüd Beko fondi ja ma tulin just ähm, Kesk-Aafrika Vabariigist äh, tagasi mõni nädal tagasi ja Beku fond on just selline, mis tuleks äh, luua erakorralises olukorras, tegu on läbikukkunud riigiga ja me teame, et äh, riigimehhanismid ei suuda äh, millegagi hakkama saada ja siis viiakse sinna ressursid. ja kui me olime koha peal ja see, mida uuring näitab, on tõsi et ähm, üks probleemidest selle fondiga on see, et me ei saa kulutada raha kõige väiksemate projektide peale. kui ma olin seal kohapeal, siis me nägime näiteks suurepäraseid vabaühendusi, mis ka kohapeal tegutsesid ja ma küsisin, kuidas neid rahastatakse. Neid rahastatakse kaudselt ähm, Euroopa vabaühenduste kaudu nii, ja Euroopa ametite kaudu ja see on seotud meie auditi äh, sätetega, nii et äh, tegelikult me oleme kulutanud äh, raha siis äh, kaudselt oma äh, raha, sellepärast et meie auditi eeskirjad on niivõrd ranged, et me ei ole enam äh, valmis riske võtma oma vahenditega ja selle küsimusega me peame tegelema. kui me soovime Kesk-Aafrika Vabariigis äh, raha kulutada, siis on sellega seotud ka riske, me peame olema selleks valmis. ja parlamendi kontrolliõigus ma ütleksin, et komisjon, et komisjon ütles, et ta on ähm, pettunud äh, selles, kuidas parlament on esindatud äh, erinevates komiteedes ja äh, nõukogu komitees. aga samas mina ei sea teavitust nende komiteedega, et näiteks ma olen, mul paluti, et ähm, näiteks, et ma läheksin Kesk-Aafrika Vabariiki Peku fondiga tutvuma viis päeva enne, kui see reis pidi aset leidma, samuti Strasbourgi, siis kui ma olen Strasbourgis, äh, öeldakse, et ma peaksin nüüd olema selle komitee kohtumisel kuskil mujal, nii et äh, ärge öelge, et me ei ole seal esindatud, lihtsalt me saame alati viimasel minutil need kutsed. ja me oleme ka erinevatesse fondidesse sisse kirjutanud selle, et äh, parlamendil on ka mm, vaatleja roll, ähm, roll nii et jah, see mm, usaldusfondi mehhanism on teatavatel teatavates olukordades vajalik, näiteks erakorralises olukorras. et kas meil oli vaja usaldusfondi Aafrika jaoks selleks, et tegeleda, tegeleda rändeprobleemidega Euroopas, jah, ma ei ole selles veendunud, et ähm, nii et ähm, ma olen nõus jah sellega, et siin lihtsalt pikaajalistelt arengueesmärkidelt ähm, viidati, viidi raha äh, vastaval, mujale vastavalt sellele, kuidas äh, ministrite soov parajasti oli. nii et oluline on see, et me oleksime nähtavad, oluline on ka see, et meie fondid oleksid piisavalt paindlikud, et me saaksime saavutada soovitud tulemusi koha peal. suur aitäh, härra Kolmel, palun. aitäh, härra esimees. ja ma sooviksin äh, mainida paari põhimõttelisemast küsimust. me räägime siin komisjonis tihti äh, Eh, vajalikust eh, läbipaistvusest, eh, mis peaks olema eelkõige tagatud eelarve puhul ja me ei pääse mööda sellest, et need usaldusfondid ei panusta rohkemasse läbipaistvusesse, vaid pigem on seal tegu vähema läbipaistvusega. see oli nüüd esimene märkus ja teiseks, siin on juba mitmel korral öeldud, kui olulised need usaldusfondid on selleks, et me kiiresti ja kohaselt ja hästi saaksime reageerida ja see tekitab loomulikult küsimuse, et kas meie eelarve on siis üles ehitatud selliselt, et me neid tingimusi täita ei suudaks. nii et me peaksime ka põhimõttelises plaanis kaaluma, et mida me peame siis Euroopa Liidu eelarves muutma, nii et me saaksime ka Euroopa Liidu eelarvega kiiresti ja kohaselt reageerida erakorralistele olukordadele. ja kindlasti on, ei tekita see mingeid küsimusi, et kui tegu on hädaolukorraga, siis me peame ka vastavat abi ja kiiresti andma, selles ei ole küsimustki. aga ma usun, et vahetevahel on see abi sellepärast vajalik, et meil puuduvad vajalikud strateegiad selleks, et ähm, probleeme ära tunda õigeaegselt. nii et kui me õigeaegselt tuvastaksime ähm, probleemid ja ka vastavalt reageeriksime, siis paljusid neid erakorralisi olukordi isegi ei oleks. ja seetõttu me peaksime kiiresti tööd tegema ka selle kallal, et just nende probleemidega, mis on seotud rändega, et meil oleks siin pikaajaline strateegia, mis oleks ka edukas, aga seda meil endiselt ei ole, aitäh. Thank you uh,, chair. aitäh, ütleb härra Howard mis äh, mulle paistab olevat äh, täiesti iseenesestmõistetav, äh, on see, et, et ükskõik me, millises vormis eelarve me vastu võtame, ükskõik millise mehhanismi või instrumendi me vastu võtame, siis me ei suuda ikkagi ette ennustada kõiki neid olukordi, mis tekivad ja seetõttu oleks mõistlik, et meil oleks ka mingi paindlikkusinstrument olemas millega me saaksime vastata nendele erakorralistele olukordadele, mida me ju mitte kunagi ei suuda alati ette ennustada. aga mind hämmastab see, et see, kus meil on puudujääke aruandluse osas ja vastutuse osas ja siin ähm, raportis on väga selgelt ka kirjeldatud, millised puudujäägid on igasuguse parlamentaarse kontrolli ja igasuguse muu seire osas siin protsessis, et me tegelikult muudame iseennast haavatavaks ja komisjoni haavatavaks ja ja, ja ka nende usaldusfondide äh, käitajad haavatavaks, sellepärast et ta, seal, kus on raha, seal on ka kuritarvitusi, et tuleb need, seda olukorda, seda demokraatlikku puudujääki parandada, sellepärast ainult sellisel juhul me saame tagada selle, et neid usaldusfonde või neid vahendeid, mida meil on vaja hädaolukordades, et, et nad oleksid ka siis mõjusad ja, ja mitte, et tegu ei oleks lõppude lõpuks lihtsalt mehhanismidega, mis äh, õõnestavad äh, selliseid institutsioone ja meie eesmärke. nii et äh, võib-olla on tõesti mugav, et ei ole demokraatlikku kontrolli, aga lõppude lõpuks on, tuleb tulemus vägagi negatiivne, aitäh. aitäh teile! jah, me näeme tõesti, et nende fondidega me üritame üle saada paindumatusest, aga üllatav on see, et Euroopa Liidu suutlikkus kasutada tehnikaid eh, ja praktikaid, mis ei pea kinni meie eelarvenõuetest, on hämmastav. Türgi puhul me näeme, et tegemist ei ole usaldusfondiga, seda kõike näeme me eelarvest, aga me kasutame vahendeid, mis on juba kuhugi suunatud, me räägime kolmest miljardist aga eelarves kajastub ainult üks miljard, sellepärast et siia on suunatud vahendid otseselt abist, mis on mõeldud Türgile. usun, et läbipaistvuse ning demokraatia seisukohalt on siin tegemist puudujäägiga. usaldusfondide puhul ma usun, et kui selline fond luuakse, siis äh, lihtsalt poliitikud saavad seda ära kasutada, ütelda, näete, et me teeme midagi Aafrika jaoks. see on muidugi suurepärane ametlike teadaannete ja pressikonverentside jaoks, aga tegelikult eh, siin ei ole täidetud vajalikke nõudeid, seda sellepärast, et eelarve ei suuda me, anda meile vastuseid eh, kriisiolukorras. Te rääkisite eh, Šveitsi ja Norra poolt eraldatud vahenditest. Šveits ja Norra siis Äh, eralduvad tõesti päris suuri vahendeid Euroopale, aga need ei leia kajastamist, need saadetakse otse siis mm, ühtekuuluvusriikidesse. ja samamoodi usaldusfondide puhul. ja sellega seoses võib ütelda, et läbipaistvusnõuetest ei peeta kinni. kui siin selgitatakse, et Brexit võib endaga kaasa tuua neljateistkümne miljardi kaotsimineku, aga et jällegi me saame siis Šveitsi Norra vahendid, aga kui me peame seejärel vaatama eelarvest, kus need vahendid on, siis äh, seda ei ole näha eelarves. seda sellepärast, et läbi erinevate kanalite suunatakse need summad otseselt ühtekuuluvusriikidesse. kui saaksite valgust heita sellele, härra Koller, see oleks kena. ka välisteenistuse esindaja soovis sõna härra Filiberto. kahjuks väga vähe on teil kõneaega. jah, hästi te, üritan teha lühidalt. ma tahtsin reageerida kahele aspektile, mis äh, leidsid mainimist arutelus. esiteks, arengufondide kasutamine selleks, et teisi poliitilisi eesmärke saavutada. tahaksin ühest küljest kinnitada et meil on kohustus vastavalt artiklile kakskümmend üks aluslepingust tagada välisteenistuse tegevuse sidusus erinevate poliitikavaldkondade vahel nagu arengupoliitika ja muu. nii et siin tegelikult saame ainult head meelt tunda selle üle, et usaldusfondid ka panustavad üldisemasse Euroopa Liidu tegevusse partnerriikides, seda eriti kriisiolukorras. aga muidugi mõista, me ei pea oma sisepoliitilisi eesmärke täitma siin, vaid äh, Aafrika puhul peame arvestama äh, sisserände kaitsmisega, rändevoogudega, turvalisusega piiril see on äh, see, mida ka meie partnerid tegelikult tahavad, sellepärast et nemad on esimesed, kes kannatavad ebaseaduslike rändevoogude ja kaubitsemise all meie piiridel. toetus äh, rändega seotud küsimustes on väga oluline arengu äh, aspektides ning ma arvan, et me ei saa seda kõrvale heita fondide puhul. teiseks, huvide konfliktid ma arvan, et iseenesest, kui liikmesriigid ja Euroopa Liit äh, tegutsevad koos, siis see juba pakub teatud lisaväärtust, kui me räägime kaubandusest, äh, tehnilisest toetusest, arengutoetusest. see, et me koos töötame, on iseenesest juba väga positiivne meie välisteenistuse strateegia seisukohalt ja ma usun, et seda siin ka meelde tuletati. suur aitäh, nüüd peame kokku võtma ja minema edasi järgmise punkti juurde. ma tahaksin siinkohal ütelda veel tehtava kohta, et mingil hetkel peaks meil olema võimalik selgitada, mida Euroopa teeb rändeküsimustes. me ei saa väita, et läbi nende fondide oleksime me üles näidanud väga arukad käitumist ning ähm, see kõik ei ole väga nähtav, väga mõistetav. kui me parlamendisaadikutena äh, ja ka järgmiste valimiste kandidaadid, äh, me kõik peame välja töötama teatud argumendid ja me peame selgelt suutma selgitada, mida me teeme, mida tähendab Aafrika usaldusfond. meil on erinevaid võimalusi äh, rändevoogude pidurdamiseks, aga see kõik ei ole piisavalt mõistetav. meil on vaja rohkem äh, legitiimsust, äh, demokraatlikku legitiimsust ja läbipaistvust, sellepärast et kui me jälle loome mingisugune juhtukomitee, ka mina ise olen neil viibinud, me näeme, et kokku tuleb väga palju rahvast ja ühe päeva jooksul kohal on kõik suursaadikud, kõik riigid, aga ma pole kindel, et selle töö lisaväärtus oleks nüüd erakordne sellega praegu piirdume, suur aitäh meie kahele eksperdile, kes äh, oma soovituste ja kommentaaridega osu-, olukorrale valgust heitsid. aga julgustav on siinjuures see, et meil on võimalik väga palju edu veel saavutada. <laughs> ja nüüd läheme edasi Türgi küsimuse juurde. Türgile mõeldud äh, eelarvevahendid meil leidsid aset arutelud ka eelarvelepituse osas ja meil tekkis küsimus, kas need vahendid ei peaks leidma kajastamist kaks tuhat kaheksateist eelarves. meile selgitati, et ei, aga need kaks ja pool kuud vaevu pärast äh, aasta algust ikkagi tuleb nii kaugele minna. komisjon eelmisel nädalal tegi ettepaneku pikendada kahe tuhande kaheksateistkümnendaks ja üheteistkümnenda aastaks äh, Türgile suunatud vahendeid kolme miljardi võrra nagu kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist. seda tuleks rahastada samamoodi nagu varem, miljard Euroopa Liidu eelarvest ning kaks miljardit äh, välisvahenditest, äh, mis tulenevad liikmesriikidelt koos Norra ja Šveitsiga tõenäoliselt. komisjon on juba otsuse vastu võtnud, me võime kahetseda, et meiega ei konsulteeritud eelnevalt, härra Muresson, kas ta ütles enne aga vähemalt äh, tahaksime teada, kuidas siis on äh, komisjon valmis äh, miljardiga omalt poolt toetama seda projekti, me tahame dialoogi ja selgitusi ja loodame, et parlamendi arvamus läheb samuti sinna sisse, enne kui lõplik otsus vastu võetakse ilma meiega konsulteerimata. meie oleme ikkagi üheks kahest eelarveorganist. nüüd saab sõna eelarve peadirektoraat suur aitäh! suur aitäh, et annate meile võimaluse tutvustada põhjalikumalt komisjoni ettepanekut selles osas, mis puudutab eh, Türgi põgenike rahastamisvahendid. ja ma tahaksin alustada sellega, et ütlen, et eh, volinik Oettinger, kui rääkis järgmisest mitmesest finantsraamistikust parlamendi ees, esimesena andis teada komisjoni kavatsustest. parlamenti informeeriti samal päeval ja tegelikult isegi enne kui nõukogu. Äh, nõukogu sai sellest teada järgmisel päeval Koreperis, nii et ma usun, et siin volinik tahtis ikkagi näidata, kuivõrd suurt äh, tähtsust ta omistab parlamendile ning andis teada siis sellest plaanist kohe pärast seda, kui kolleegium oli eh, heaks kiitnud selle plaani. Lähen üle inglise keelele. Türgi põgenike rahastamisvahend on olnud väga tõhusaks vahendiks eh, aitamaks eh, põgenikele väljaspool Euroopat. seda on näidanud ka teine aastaaruanne, mis kiideti heaks eelmisel nädalal ning samuti on toimunud üheksa juhtivkomitee kohtumine, äh, üheksas juhtivkomitee kohtumine äh, üheksandal märtsil. meie analüüs on järgmine. see rahastamisvahend on, on olnud äärmiselt tõhus, jõuan selleni hetke pärast. mitte ainult selle tõttu, mida tehakse koha peal seeläbi, vaid ka seetõttu, et kõik liikmesriigid on osalenud ning see on võimaldanud liikmesriikide tegevust koordineerida meie analüüs lugupeetud esimese juhtivkomitee tegevuse kohta on äärmiselt positiivne. me leiame, et see pakub suurt lisaväärtust, toob kokku kõik olulised äh, osapooled ning tagab, et äh, nad tunneksid ennast osana otsuste langetamisprotsessist. me koordineerime mitte ainult Euroopa Liidu, vaid liikmesriikide tasandil tehtavat Türgis. Äh, kolleeg Neer peadirektoridest räägib sellest pikemalt. Euroopa Liidu ja Türgi avaldus äh, siis käsitles kolme miljardi äh, lisavahendi eraldamist, äh, siis kui äh, esimeses voorus eraldatud vahendid on kõik kasutamist leidnud. algne kolm miljardit on nüüd täielikult ära kasutatud, seitsekümmend kaks projekti on käimas, üle üheksa, ühe koma eh, kaheksakümne üheksa miljardi on välja makstud, see on ka põhjuseks, eh, miks eh, on põhjust kritiseerida Türgis toimuvat, eriti õigusriigi ning inimõiguste valdkonnas. komisjon leiab aga, et on tegemist õige hetkega selleks, et välja pakkuda rahastamisvahendi pikendamist, eriti lähtudes sellest, et Türgi on oma lubadustest kinni pidanud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsi äh, avalduse põhjal, eriti mis puudutab põgenike valdkonda. see on ka põhjuseks, miks komisjon eelmisel nädalal selle otsuse vastu võttis ning äh, otsustas äh, pikendada rahastamisvahendeid. ma tahaksin teie loal anda nüüd sõna Median Ferrandile, kes on olnud Digineeris olnud äh, vastutav nende küsimuste eest ja tema annab juba nüüd äh, täpsemad selgitused ja siis mina räägin edasi eelarvelistest küsimustest. suur aitäh! ma tahaksin alustuseks kokku võtta äh, selle, mis me oleme suutnud saavutada rahastamisvahendiga. tegemist on siis infoga, mis tegelikult on ka avalik vastavalt läbipaistvusnõuetele ning see on ka teises aastaaruandes, mis avaldati eelmisel nädalal. Neid edusamme selgitati ka üheksandal märtsil juhtivkomitees, kuhu me ka teid kutsume süstemaatiliselt. sellepärast, et meie sooviks on tagada täielik läbipaistvus äh, teie kojaga mis puudutab saavutusi, siis meil on mõned suurprojektid, äh, mis on näidanud ka kohapeal lisaväärtust. esiteks kiireloomne sotsiaalkindlustusvõrgustik üle ühe koma kahe miljardi, miljoni Türgi põgeniku on kaasatud sinna samuti. Neis valdkondades, mis, kus on kõige suurem vajadus, oleme me projekte rahastanud haridus, tervishoid, hariduse valdkonnas üle kolmesaja tuhande lapse on kooli tagasi suunatud, selle eesmärgiks on siis vältida kaduma läinud põlvkonda. me äh, pakume neile koolitust, äh, õppematerjale ning haridust äh, türgi keeles, kuid samuti pakume toetust tervisevaldkonnas, kohest abi samuti ning siiani on meil õnnestunud kaksteist mobiilset äh, tervishoiuteenuseid pakkuvat keskust luua. seitsesada kuuskümmend tuhat konsultatsiooni on neis aset leidnud ning kakssada kakskümmend tuhat vaktsineerimist. see näitab lihtsalt, kuivõrd tõhusaks on osutunud rahastamisvahendi kasutamine koha peal me peame arvestama ka sellega, et Euroopa Liidu Türgia eh, kokkulepet endiselt eh, viiakse ellu ning eh, ka liikmesriigid on oma ühehäälse toetuse andnud, me leiame, et nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et peame minema edasi teise etapiga rahastamisvahendi kasutamisest. tegemist on kiireloomulise olukorraga, tahaksin seda selgitada teile nagu ütlesin, üheks kõige tõhusamaks kõige suuremaks saavutuseks äh, on see, mis me oleme suutnud ära teha hariduse valdkonnas, väga oluline, et suudaksime kaduma läinud põlvkonda vältida. meil on äh, suur äh, kokkulepe kolmsada miljonit Türgi haridusministeeriumiga, mis on võimaldanud kolmsada tuhat last kooli tagasi viia, aga see kokkulepe lõpeb kolmandal oktoobril. meil on vaja tehnilist ettevalmistust selleks, et me saaksime lepingut pikendada. meie arvustuste kohaselt me ei jõua poliitilise otsuseni eh, eh, praegu, eh, vabandust, me leiame, et me peame praegu kinnitama ära järgmise etapi rahastamise, kui me tahame edasi minna selle projektiga, see tähendab seda, et me peame ka muutma kaks tuhat kaheksateist eelarvet meie hinnangu kohaselt kõige paremal juhul oleks hea, kui muudetud eelarve kinnitatakse ära täiskogul juulis, teisest viienda juulini aset leidnud täiskogul. see on meie ajakava, see on ka põhjuseks, miks me selle otsusega mm, oleme välja tulnud. üheksandal märtsil eh, juhtivkomitee koosolekul eh, sellest teada anti seal osalejad said teabe selle kohta, et komisjon läheb edasi otsuse heakskiitmisega. aga nüüd eelarvest rääkides annan jällegi sõna oma kolleegile. jah nagu te teate, kui me rääkisime komisjoni ettepanekust nõukogus, siis eh, teatud liikmesriigid reageerisid vägagi ägedalt aga mis puudutab äh, kõiki kol-, ja seda just äh, selles osas, mis puudutab äh, kolme miljardit. komisjon leiab, et see ei ole kõige ettevaatlikum lahendus, sellepärast et see tähendab, et me peaksime ära kasutama ka kohustuse osaliste marginaali ning see piirab Euroopa Liidu eelarve paindlikkust, kui on vaja reageerida äh, Äh, uutele kriisidele. Äh, praeguse mitmeaastase finantsraamistiku äh, puhul järgneva kahe ja poole aasta jooksul. me teame, et võivad tekkida tõsised vajadused Süüria kriisi ning Lõuna-Vahemere tee, rändeteekonna osas ning samuti, nagu me teame, üldine marginaal kohustuste osas ei ole mõeldud selleks, et Äh, ainult, ainult selleks, vaid seeläbi tuleks äh, toetada samuti majanduskasvu ning tööhõivet, eriti noorte tööhõivet äh, rubriik üksteist on ette nähtud ka noorsoolkatuse toetamine ning eh, samuti teiste programmide rahastamine. see on ka põhjuseks, miks komisjon on teinud ettepaneku tagada tasakaalustatud rahastamine eh, etapis üks miljard Euroopa Liidu eelarvest ning kaks miljardit liikmesriikide osast, omast see on meie meelest juba oluliseks pühendumiseks liikmesriikide poolt meie eesmärgiks on tagada eh, selle rahastu läbi põgenike põhivajaduste rahuldamine, eriti tervishoiu ning hariduse valdkonnas. me usume, et nende kokkulepete hea toimimine ning ka rändevoogude haldamine seeläbi tähendab seda, et me peame kiirelt ning tõhusalt reageerima ja me loodame, et selle ettepanekuga me seda ka suudame saavutada. suur aitäh! Merci, madame! suur aitäh, proua Calvino ja proua Ferron. sõna saab nüüd meie raportöör härra Murassan. suur aitäh, lugupeetud esimees, nagu te igati õigustatult ütlesite oma sissejuhatuses, kui me rääkisime läbi kahe tuhande kaheksateistkümnenda eelarve üle, siis me teadsime, et see küsimus tõstatub ning et me peame koos nõukogu komisjon parlament ja siis otsustame selle üle, kas Türgi rahastamisvahendit äh, pikendatakse või mitte. kõigepealt ma tahaksin tervitada äh, komisjoni esindajat täna hommikul parlamendis, ma saan aru, et äh, ka teie peadirektoraatides on väga kiire nädal, nii et hindame kõvasti seda, et siia tulite. tahaksin teha kolm märkust nüüd aga. esiteks, koostöö parlamendi ja komisjoni vahel. teiseks räägiksin parlamendi rollist ja kolmandaks rahastamisvahendi äh, rahastamisest. komisjoni ja parlamendi koostöö. mina olen arvamusel, et see otsus ning eelarve eelnõu äh, muutmise ettepanek on olnud võib-olla kõige olulisemaks muudatuseks üldse sellel aastal. et summa on oluline, avalikkuse arvam- äh,, tähelepanu saab olema tohutu ning selle küsimuse poliitiline äh, tähtsus nii äh, komisjoni, nõukogu kui parlamendi jaoks saab olema väga suur. see on ka põhjuseks, miks me peame äh, tõesti siirast koostööd äh, siin tegema nagu te teate, Türgi põgenike rahastu käimalükkamisel eh, saime me sellest teada alles pressiavalduse kaudu. parlamenti ei kaasatud, me mõistame, et olukord on kiireloomuline, me mõistame, et eh, tingimused olid erakordsed, aga palun ärge enam nii tehke ja see, et me ükskord selle alla neelasime, aga ütlesime, et ärge seda tulevikus enam tehke, ei tähenda seda, et me uuesti oleme valmis seda alla neelama kui me ütleme, palun kaasake tulevikus parlament nii, nagu peab, siis me eeldame, et nii ka tehakse. jah, lugupeetud peadirektor, teil on õigus, volinik eh, tõepoolest väga lahkelt eh, teavitas eh, parlamenti koheselt pärast kolleegiumi poolt langetatud otsust ja me leiame, et seda tehti õigeaegselt. me leiame aga, et ei olnud väga kena, et otsus jõudis ajakirjandusse enne ja enne kui kuulsin seda voliniku suust, äh, lugesin ma seda mm, uudistest hommikul. ja kahju küll, et äh, eelarve äh, pädev asutus ei saanud seda infot esimesena. kui te suudate meil pakkuda infot ka selle kohta, kes siis lekitas selle info ajakirjandusse, siis seda me hindaksime kuna siiras koostöö on siinkohal vajalik, siis äh, lepituse puhul mina ise rohkem kui keegi teine äh, mõtlesin äh, põgenikerahastu puhul ainult neljanda rubriigi marginaalile ja me arvasime, et see, need vahendid suunatakse just nimelt rahastu jaoks. kolleegid teavad, kuivõrd karmikäeline ma olin ja nõudsin seda neljandat rubriiki me ütlesime, et me peame ka Türgi jaoks siit vahendeid eraldama ja seega me oleme valmis koostööd tegema. me muidugi oleme vastutustundlikud, aga meil on vaja läbipaistvust ja nõuame, et meid kaasataks. teiseks, täna hommikul arutasime me usaldusfondide haldamist Türgi põgenike rahast töötut mainiti ka. ja tegelikult kolleegid ei seadnud küsimärgi alla selle rahastu kiireloomulisust. Te toonitasite ka, et tagajärjed, tulemused kohapeal on olnud positiivsed, sellega nõustun, aga demokraatlik järelevalve parlament ei ole rahastu juhtivkomitee liige ning küsimus komisjonile siinkohal on järgmine. miks komisjon on teinud ettepaneku jätkata selle rahastuga? miks te sellisel juhul ei teinud ettepanekut, et parlament peaks olema osaliseks juhtivkomitees? ja kolmandaks rahastamise kohta. me oleme korduvalt arutanud seda, kui paljudest äh, väljakutsetest oleme pidanud üle saama selle mitmeaastase finantsraamistiku jooksul? ja me oleme teinud seda ilma uute vahenditeta, me oleme ümber suunanud ja see on negatiivselt mõjutanud paljusid käimasolevaid projekte ja meie traditsioonilisi prioriteete. ma muidugi ei saa konkreetselt midagi ütelda rahastamise kohta, enne kui näeme komisjoni ettepanekut, aga ma tahaksin üle korrata ja seda tõsisemalt kui kunagi varem selle mitmeaastase finantsraamistiku jooksul, et et uued prioriteedid tähendavad uut rahastamist. kui ma vaatan olemasolevaid marginaale, siis kakssada viiskümmend tuhat eurot on meil rubriigis neli. kui ma vaatan kõik rubriigid läbi, siis üks koma kuus miljardit ja kui ma vaatan üldist äh, kohustuste marginaali, siis üks koma üks ning äh, kokku me jõuame kolme koma kahe miljardini, kui kaks miljardit tuleb liikmesriikilt, üks miljard äh, liik-, Euroopa Liidu eelarvest, sellisel juhul see üks miljard peaks olema käsitletud uue rahastamisallikana, mitte vanade vahendite ümbersuunamisena sellepärast, et see eh, suurendaks veelgi survet juba käimasolevatele projektidele. see on põhimõtteline märkus, aga me saame juba täpsemalt sellest rääkida siis, kui me näeme eelarve paranduseelnõu. aitäh igal juhul, et siia tulite ja aitäh ka eh, eelarvekomisjoni eh, peadirektoraadi mm, esindajad olen valmis vastama teie konkreetsetele küsimustele ja valmis tegema komisjoniga koostööd eh, siira koostöövõimus. see on väga oluline, võttes arvestada, kuivõrd oluline poliitiliselt see küsimus on. suur aitäh ja härra Delano, palun. suur aitäh. ma tahaksin kõigepealt täielikult nõustuda eh, raportööri härra Muresoni märkustega ma arvan, et äh, see, mis ta ütles, on üha enam oluline. see, et liikmesriigid väljaspool liikmesriigi, äh, väljaspool Euroopa Liidu raamistikku selliseid samme astuvad, äh, võib osutuda problemaatiliseks. seda enam, kui hakatakse vahendeid võtma ühiskassast. see ikkagi Äh, annab meile ka teatud õiguse, siin on usalduskriisiga tegemist ja ma usun, me ei tohiks sellega nõustuda. ja täna tahaksin ütelda, et me oleme punasest joonest üle astunud. peaksime tavalisema, normaalsema olukorra juurde tagasi pöörduma. mis puudutab põgenikke, siis äh, siin me ei piirdu ainult Euroopa Liidu-Türgi kokkuleppega, vaid see on palju laiem küsimus ja me peame seda laiemalt Euroopa Liidus käsitlema see tähendab seda, et kõik rändajatega seotud küsimused peaksid olema sisse kirjutatud meie eelarvesse. ma arvan, et see ongi äh, probleemi alus ja me peame selle juurde jääma. meil ei tohi olla mingisuguseid väikseid äh, äh, plaane kuskil nurga taga, vaid Euroopa Liit ikkagi peaks tegutsema ühise vastutuse alusel. suur aitäh, härra Ali, üks minut. Уважаемые коллеги, aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. ma tahaksin kõigepealt tänada eh, teid eh, selgitustes Türgi rahastu pikendamise kohta. komisjoni poolt öelda näitab, et ega järgmine etapp ei saa esimesest erinev olema selles osas, mis puudutab rahastamist. rahastamisviis on sama, üks osa Euroopa Liidu eelarvest, üks osa liikmesriikidelt. põgenike olukord Türgist praegu ei ole erinev eh, sellest, mis toimus siis, kui mehhanism käivitati. kolm koma viis miljonit põgenikku on nüüd rohkem üle kahesaja kaheksakümne nelja tuhande lapse on vahepeal sündinud ning sellest tulenevalt tuleks ümber hinnata esimeses etapis saavutatu ja me peaksime vaatama, mida oleks võimalik teha puudujääkidega peame arvestama mineviku vigadega ning sellest tulenevalt parandama järgmises etapis tehtavat. mul on ka mõned küsimused. aluspõhimõteteks peaks olema kiirus, tõhusus ning hea finantsjuhtimistava. me mobiliseerime kolm miljardit kahe tuhande kuue mobiliseerimine kolm miljardit aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist ja minu küsimus on järgmine. kas me oleme neist põhimõtetest kinni pidanud esimeses faasis? kaks tuhat seitseteist äh, liikmesriigid eraldasid ligikaudu üks koma viis miljardit ning äh, üheksakümmend protsenti on ka juba äh, deblokeeritud ootame ülejäänud äh, vahendite eraldamist siis aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist. kas siin võiks eeldada äh, kiiremat tegutsemist just nimelt äh, vahendite vabastamisel? ja kolmandaks, kuidas te hindate fondi kasutamise tõhususest? suur aitäh, proua Kressle, palun! suur tänu! natukene see arutelu mind ähm, häirib, sellepärast et äh, ma arvasin, et me oleme juba kaugemale läinud kui see teine osa, nii et selle kolme miljardi kohta on mul küsimus, et milline on see ajakava üldse ja Türgi ei ole mitte ainult Türgis osaline, vaid ta on ka ise tekitanud suuri rände- ja pagulasvooge ja ma sooviksin teada, kuidas komisjon seda Türgi vahepeal muutunud rolli on äh, nüüd äh, arvestanud nii et, äh, et kas siis probleemide tekitaja peaks siis ka veel abi saama, kuigi ma ütlen, et ma täielikult toetan seda Türgi rahastut, ma olen seal ka kohapeal käinud ja põhimõtteliselt võime öelda, et tõesti kohapeal koos Euroopa Liiduga on nad tööd väga hästi teinud, aga me ju oleme nüüd näinud ka, et Türgi saab väga suuri rahalisi vahendeid ja mm, mul on küsimus, jah, me kuulsime koolidest äh, ja, ja sellest, kuidas mettabi pakutakse ja nii edasi, aga kas äh, me oleme tõesti kindlad, et me ei kaasfinantseeri tegelikult süürlaste vastu suunatud sõda. suur aitäh, lugupeetud esimees, selle väga olulise küsimuse eest, proua Kaardes saab aru, palun. härra esimees, jah, teen väga kiiresti, me ju kõik teame, kui palju pagulasi Türgis praegu on ja seda sellepärast, et Euroopa Liit neid siia ei taha nii et selles mõttes tundub mulle ka täiesti loogiline see, et me toetame Türgit rahaliselt, et tagada tervishoid, haridus ja lihtsalt katus, mille all elada. nüüd see, mida ütles proua Kresle, jah, see on ka õige, et suhted Türgiga on keerulised, arvestades inimõiguste olukorda ja seda, et on toimunud tõeline tagasiminek ja vabaühenduste ja vabatahtlike olukord ei ole seal kõige parem, ei ole hea ka pressivabaduse olukord, nii et meil tekib siin tõsiseid kahtlusi ja isegi ka soovimatust üldsegi selliseid vahendeid Türgile anda. lõppkokkuvõttes on aga ikkagi pagulased need, kes kannatavad ja ma arvan, et me peame ikkagi rahalist, rahaliselt panustama Türki seda peaksime tegema ka kahel väga konkreetsel tingimusel. esiteks väga ranged kontrollid selle osas, et see, selle fondi raha viimase eh, sendini kasutatakse pagulaste eh, heaks ja mitte siis Türgi ametkondade poolt mingisugustel muudel eesmärkidel. ja teiseks rahastamine et nüüd äh, leida siis see miljard ehk siis kolmandik Euroopa Liidu eelarvest tähendab seda, et meie eelarve on juba peaaegu lõhki, nii et kaugemale me minna ei saa. ja liikmesriigid, kes tahavad, et kolme miljardit tuleks Euroopa Liidu eelarvest, siis tuleb äh, mitmeaastast finantsraamistikku oluliselt muuta, et see võimalik oleks, vastasel juhul mitte. suur aitäh ja annan sõna veel kolleegidele, kes sõna soovisid, aga palun tehke väga lühidalt. härra Kolmel, palun. suur tänu, härra esimees. Saksamaal on üks ähm, aja juhtimise nali. Öeldakse, et äh, sel aastal tulevad jõulud nii äkitselt. aga kahjuks me ei räägi siin äh, naljadest ja pean ütlema, et mind pigem pahandavad need äh, menetlused, mida me siin küll kiireloomulisena arutame, kuigi need on ette prognoositunud, see, et Türgi leping lõpeb sel aastal kolmandal oktoobril, see ei kuku ju taevast alla, me teadsime seda enne juba ning vastavalt sellele sooviksin öelda, et meil on lõppude lõpuks vaja ka selget strateegiat, selget eesmärki selle kohta, mida me üldse soovime rändekriisis saavutada, et iseenesestmõistetavalt me soovime abistada, seda on Euroopa Liit ka juba teinud ja mina olen ka esivõitleja selle nimel, et me veel rohkemgi toetaksime. aga meil on vaja ka selgeid poliitilisi eesmärke, kui meil neid ei ole, siis me pidevalt peame iga aasta nägema, et me peame erinevatesse hotspot idesse ja konflikti äh, Ähm, punktidesse aina rohkem raha maksma, ilma et me mingeid e- tulemusi saavutaksime, nii et meil on vaja ikkagi ka mingeid eesmärke paika panna, enne kui me abi hakkame ostma. aga mul on ka üks küsimus. nimelt me äh, kolme miljardi mahus ähm, Türgiga ähm, leppe sõlminud ja, ja nüüd on üks koma kaheksakümmend viis miljardit välja makstud ja enne, kui hakatakse äh, Ähm, ülejäänud miljardite osas rääkimist, ma sooviksin teada, et äh, miks seda ülejäänud ähm, raha ei ole välja makstud ja millal seda tehakse, need on olulised kuupäevad ja me peame nüüd juba teadma, milline see ajakava on ja mitte alles paari kuu pärast. suur aitäh, härra Howard! tänan, härra esimees, esiteks proua Gardia Zavali punktid on need, mida toetan ka mina ja ma ei hakka seda kõike siin kordama. nüüd on absoluutselt selge, et olid väga suured humanitaarvajadused Türgis ning Euroopa Liit siis sekkus pagulasrahastuga. ja nii palju, kui ma kuulnud olen ja näinud ja nagu ma olen kuulnud ka äh, töötajatelt, kes pagulasi aitavad, siis tundub, et on tõesti tehtud head tööd. lõppkokkuvõttes on eesmärk ikkagi ju katta need humanitaarvajadused. aga siiski, arvestades seda, kui suure mastaabiga tegemist on, siis võib tõesti juhtuda, et Euroopa Liit jääbki seda rahastama. nii et meil on vaja ikkagi siin ka väljapääsustrateegiat, millal seda tarvis on, seda ma ei oska öelda, aga ma loodan, et komisjonil see ikkagi äh, plaanis on jah, loomulikult on nüüd äh, palun kahel viimasel sõnavõtjal palun rääkida väga lühidalt, härra Depree teen kiirelt, härra esimees, jah, kuigi nüüd äh, see ei olnud kuigi populaarne seisukoht, siis olen mina alati arvanud, arvanud, et Türgile, äh, Türgi alltöövõtjana töölevõtmine selleks, et tegeleda meie pagulastega, on hea äh, mõte, sellepärast et me olime Euroopa Liidu sees siiski delikaatses positsioonis nüüd. aga see, mida ütles härra Howard kui me leppisime kokku esimeses makses kolmest miljardist, siis me võtsime ka kohustuse, et tekib ka teine makse. ning eelarve ettepanekusse, aga eelarve eelnõusse seda komisjon sisse ei võtnud, nii et tehti nägu, nagu seda poleks olemas, me ju kõik teame, et see teine makse ühel päeval tuleb. ja siis ütleme, et ei osatud võib-olla seda asja ette näha. ja nüüd siis nagu härra Howard ütles, et kaua me siis maksame? ehk siis mis hetkel on võimalik Türgile öelda, et need pagulased ei ole nüüd enam pagulased ega nad ei käi enam siia lepingu alla, nii et millal see hetk saabub? suur aitäh ja kõige viimasena palun proua Nirjada suur aitäh, ma tahaksin sellest, et me vaataksime seda asja pike, pikemas perspektiivis, sest et praegu me tege-, vaatame ikka asju väga lühikeses äh, plaanis. sest et pikemas plaanis ikkagi Euroopa Liit ei ole olnud oma kohustuste kõrgusel äh, pagulaskriisi haldamisega, nii et vaadakem seda asja siis laiemalt, äh, millal siis see lõpp saabub ning äh, miks ühel hetkel liikmesriigid üleüldse peaksid sellesse mingisuguseid rahalisi vahendeid panema, nii et kui me räägime konflikti lahendamisest, siis me vaatame, et mida me teeme ära selle heaks, et pagulased ei peaks oma koduriigist üldse lahkuma. nii et kõikehõlmav pikaajaline lähenemine on siin vajalik. suur aitäh! nüüd, kui me oleksime saanud sellest rääkida siis, kui me arutasime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet, siis oleksime otsused teinud. nüüd siis, kas see miljard tuleb marginaalist või kas see tähendab, et jagatakse ümber vahendeid, nii et mida komisjon siis kavatseb teha, palun? suur tänu, härra esimees, suur aitäh teile kõigile Äh, arutelu eest, me võtame teatavaks kõik teie erinevad ettepanekud ja kommentaarid. ma tahaksin tuua välja kolm punkti, aga kõige olulisem punkt on see, et komisjon on parlamendiga täiesti nõus, me teame, millised on meie probleemid, me teame, et peame leidma tasakaalu ja lahendama need probleemid. nüüd esiteks äh, läbipaistvus ja aruandluskohustus, me oleme parlamendiga absoluutselt nõus, tuleb suurendada läbipaistvust ja aruandluskohustust. sellepärast me olemegi nõudnud eh, seda, et Euroopa Parlament osaleks juhtivkomitee kõikidel kohtumistel, seal me arutamegi rakendust detailselt. üheksanda märtsi kohtumisel äh, ka juba komisjon äh, ütles välja, et me seda otsust ette valmistame, nii et sellepärast igakuiselt esitab Euroopa Parlamendile rakenduse kohta raporteid, tabeleid ning me üritame anda nii palju iga-aastases aruandluses detaile kui võimalik. nii et mis puudutab info jagamist Euroopa Parlamendile, siis ma olen äh, süsteemist välja pigistanud kõik, mis võimalik, kui teile tundub, et on vaja veel mingisugust äh, lisaraportit, siis andke teada, nii et meil on detailsed äh, projektiaruanded, igakuised aruanded. nii et ma tegelikult ei saa aru, mida me veel suudaksime teha selleks, et suurendada läbipaistvust ja aruandlust rahastu haldamise kohta. jah, rahastu on selline uus õiguslik äh, instrument, aga see ei ole nüüd ka nii hirmus loominguline. me teeme samamoodi nagu humanitaarabiga või näiteks liitumiseelse äh, vahendiga ja nii edasi, nii et me jät-, me jälgime neid reegleid, mis kohalduvad Euroopa Liidu eelarvele. nüüd teiseks rahastamine, jah. tõepoolest äh, teema oli juba laual siis, kui me arutasime käesoleva aasta eelarvet ja me oleme parlamendiga nõus, ehk siis kõige suurem osa peaks tulema äh, marginaalist ja paindlikkusinstrumendist ja nii edasi, vaid väike osa tuleb humanitaarabi eelarvereast, see lõppkokkuvõttes see ju on humanitaarabi. aga kõiges muus peaks olema nii-öelda värske raha, mis tuleb marginaalist. nüüd äh, kolmandaks, poliitilised ja ajastust puudutavad väljakutsed, nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, nagu mõned teist ka on öelnud, siis on meie suhted Türgiga keerulised ja samal ajal, kui me suurendame rahastamisvahendeid selleks, et vastata pagulaste vajadustele, on kokku lepitud, et vähendatakse vahendeid, mis on Türgile suunatud ühin-, liitumiseelse rahastamisvahendi kaudu. osa sellest tehti ära juba käesoleva aasta eelarvega ja osa järgmise aasta eelarvega, nii et ma usun, et me leiame siin tasakaalu, kasutades erinevaid instrumente ja jõudes selleni, et me keskendume oma prioriteetidele. kolleeg soovib selgitada seda, kuidas tagada see, et raha jõuab ikkagi pagulasteni, sest et see on ju rahastu eesmärk. nii et jah, poliitilised väljakutsed ajastus ja samuti, kui me teeme selle ettepaneku liiga vara, siis ei pea me kinni oma kohustustest ehk kui tingimused on täidetud ja me oleme jõudnud selle esimese etapi otsa, siis ja võib juhtuda, et automaatselt see programm pikeneb, nii et seega me ootasimegi, et maksevõimalused oleksid ammendunud rahastu raames ja samas me ei tohiks olla, jõuda siia liiga hilja, nii et projekt ei saaks enam jätkata nii et peame leidma siin kõige parema tasakaalu, ühelt poolt detailne informatsioon rakendamise kohta, ehk siis hoiatus, et rakendamine on nüüd jõudmas selle hetkeni, kui see kolm miljardit on eh, otsa saanud, aga siin peame tegema koostööd loodame ka Euroopa Parlamendi konstruktiivsele suhtumisele, mida ma siin täna ka kuulasin, aga nagu ütles proua Nirjada ja ka teised, et me peaksime asja vaatama pikaajalisemalt. võib-olla ei ole meil võimalik nendest täna siin veel rääkida, aga igal juhul laual peavad need juba olema, et tagada jätkusuutlik raamistik ka tulevikuks. jah, meil on võimalus seda arutada veel tulevikus, härra Ferrand, palun, aga väga lühidalt, sest et me oleme juba ajakavast kõvasti maas jah, suur tänu, teen väga lühidalt kolm punkti, kõigepealt poliitiline olukord Euroopa Liidu, Türgi vahelistes suhetes rakendamine ning väljapääsustrateegia, mis juba ettevalmistamisel on. nüüd siis, et tegemist ei ole mingisuguse ähm, auhinnaga, ütleme siis Türgile, on tegelikult volinik Haan äh, oli ka Ahveti koosolekul, et rääkida struktuur, struktuursest dialoogist tuleviku suhtes ja siin on ette nähtud vähendamine seitsmesaja viiekümne üheksa miljoni osas IPA kaudu järgmise kolme aasta jooksul. nii et rahastu ei ole ikkagi mitte Türgi valitsusele mõeldud, vaid pagulastele. nüüd rakendamisest, loomulikult kiire, tõhus ja hea finantsjuhtimise tava eh, järgimine rakendamises on absoluutselt eh, vajalik, kontrollikoda hetkel töötab eh, välja raportit, mis peaks avaldatama enne suve ning sealt peaks siiski selguma, kas head finantsjuhtimistava on järgitud või mitte, aga igal juhul siis on võimalik sellest raportist juba näha täpselt, kuidas kõik ellu rakendatud on. miljard kaheksasada viiskümmend tuhat eurot on kulutatud, miks nii, seda just sellepärast, et me üritamegi äh, finants ähm, juhtimise tava järgida, nii et me maksame osade kaupa, lepingutel on alla kirjutatud ja see tähendab, et jah, kõik need summad kasutatakse, kuid lõppmaksed tehakse alles siis, kui projektid on lõpule viidud. siin on näiteks infrastruktuuriprojektid, sealhulgas kaks haiglat ja loomulikult maksed tehakse alles mõne aasta pärast, võib-olla aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja siis hiljemalt, sest et see on maksete lõpptähtaeg. aga kõik maksekohustused on siin äh, juba olemas, nii et mingeid uusi kohustusi siin enam võtta ei saa. jah, meil on siin ka semantiline probleem, et me oleks pidanud rääkima Euroopa Liidu Türgi pagulasrahust, rahastust, vaid ikkagi Süüria pagulastele mõeldud rahastust. härra Mures on lühidalt, palun. mul ei ole midagi lisada, suur aitäh komisjonile, et olete siia tulnud kolleegide, komisjoni liikmete kommentaarid on väga väärtuslikud ja ootame huviga veel tulevasi mõttevahetusi ja loodetavasti siis läheb kõik nii, nagu parlament soovib, aitäh! suur aitäh nüüd teie, kelle kätes on kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve, siis äh, vaadakem, et sellest saaks rahastu, mis on suunatud Süüria pagulastele Türgis. suur aitäh kõigile, suur aitäh sõnavõtjatele, komisjoni esindajatele ja hakkame hääletama. kallid kolleegid, palun pange oma kaart masinasse teeme siis harjutuse hääletuse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei ole? jah, hästi, hääletus on seega lõppenud. Merci. Le premier vote euh, conseil hästi, kõige esimene hääletus, tegemist on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega, annan sõna raportöörile, kes meile seda tutvustab, räägib ümberpaigutamisest, jah, suur aitäh, härra esimees, tegemist ei ole üldse problemaatilise punktiga, kuna viissada kaheksakümmend tuhat eurot ähm, kohustustena pidid maks-, pidid siis katma INA Ehm, agentuuri vajadused, eh, kuid eh, nüüd siis oli vajalik see ümberpaigutamine, nüüd eh, agentuuri ülesandeks on algatuse ellurakendamine ja kokku siis seitsesada kakskümmend neli tuhat eurot on kulu- ja maksekohustustena võimalikud ja lisaks, vajalikud ja lisaks veel ka Ehm, toimimiskulud kolmsada nelikümmend tuhat eurot tuleb IKT eelarvereast ning osa siis ka operatiiveelarvereast. me oleme saanud komisjonilt ka kirjalikud vastused kõikidele küsimustele, mis meil olid ja soovitaksin hääletada selle poolt. Merci suur aitäh, hästi hääletame. elektrooniline hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud kakskümmend üheksa poolthäält, kaks vastuhäält, kaks erapooletut ja nüüd edasi hääletame mis puudutab äh, Euroopa pangandusjärelevalve asukohta. meil on siin üks muudatusettepanek number üheksa. ja muudatusettepanek number viis. kes on poolt, vas-, poolt, <laughs> vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üks, suulise muudatusettepanekuga raporti, raportööri poolt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number seitse poolt, vastu, erapooletuid, see ei ole selge, kontrollime üle. hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolthäält, kolmteist vastuhäält, number neli poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. nüüd äh, terve tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kahekümne kaheksa poolthäälega heaks kiidetud, neli vastuhäält ja üks erapooletu. ja nüüd lähme kolleeg äh, Yunus Omarji raporti juurde, mis puudutab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, selle edendamist Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmes aruanne on see. tahaksin täpsustada hääletusnimekirja kohta midagi. palun võtke teatavaks järgmised selgitused. kõigepealt siin on mitu eraldi hääletust mida sooviti lõigete osas, mis on kaetud juba kompromissidega. Need on muudatusettepanek kuus, kakskümmend viis ja kakskümmend kaheksa. teine täpsustus, muudatusettepanek number neliteist ei sobi kokku kompromissiga number kaks ja seega see eh, langeb ära, kui kompromiss heaks kiidetakse. kas teil on midagi lisada? ei ole, hästi. siis lähmegi hääletuse juurde. palun tahaksin täpsustada, et ma lugesin kõik need tekstid läbi ja lõige üks, siin on ka, kui kompromiss heaks kiidetakse, siis ma tahan võtta tagasi muudatusettepaneku number kuus. nii et võtate kuue tagasi, kui kompromiss heaks kiidetakse väga hästi, siis äh, säästame aega, mis siis ikka. nii, kompromiss üks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. siis muudatusettepanek number üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. Demande à voter. Scrutin est clos nii, hääletus on lõppenud ja kaheksateist vastuhäält, see kukub ära, nii, teine osa poolt, vastu. sama, mis esimese osa puhul, nii et äh, tagasi lükatud. number kümme, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja lähme edasi number viieteistkümne juurde, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitseteist vastuhäält, neliteist pool, poolthäält, üks erapooletu, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kuusteist poolthäält, viisteist, kuusteist vastuhäält, poolteist, viisteist poolthäält, nüüd number kolm kompromiss poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi, teine osa muudatusettepanekus kakskümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletuid kontrollime üle elektrooniliselt, teine osa muudatusettepanekus kakskümmend kaheksa. hääletus ah, on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud üheksateist vastuhäälega, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, ei, kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kaheksateist vastuhäält, teine osa. ja kui esimene osa langeb ära, siis teine ka, jah. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, terve tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend üheksa poolthäält, neli vastuhäält, õnnitlused härra Omaržile. Sur les autres sections, monsieur nüüd äh, teised jaod, kas siin ei ole siis äh, ümberpaigutamise taotlusi? annan sõna Monika Holmeierile, kes räägib meile erinevatest kinnisvaraprojektidest. esimene nendest on äh, ema ja selle üleviimine Amsterdami, palun ähm,. härra esimees, ma teeksin ettepaneku, et me arust-, alustaksime natukene vähem keerulisematest ja siis lõpetaksime keerulisematega, see läheb siis kiiremini. ja siis me saame rohkem arutada seda, mida on vaja rohkem arutada, mis on natukene vähem äh, Äh, problemaatiline, aga tekitas siiski äh, probleeme, oli siis Euroopa Liidu maja Rootsis äh, Stockholmis pahandusi tekitas sellepärast, et vaatamata pikaajalise turu uuringule ja kuna seal Stockholmis praegu kinnisvaraturg on tõesti buumis, siis ei olnud meil võimalik leida sellist hoonet, mis meie vajadustele ja võimalustele vastaks ja seetõttu me olime sunnitud praeguse hoonega lepingut kolmeks aastaks pikendama ja siis on võib-olla võimalus leida midagi kohasemat, midagi uuemat. kulud on praegu natukene kallimad kui kuna üürihinnad on kogu Stockholmis suurenenud ja see on ka mõistetavad, sellepärast et see ähm, nii et ähm, tegelikult praegune hind ei ole siiski üle turuhinna, vaid isegi natukene äh, ähm, alla selle, aga sellegi siiski natukene rohkem, kui seni me maksime ja äh, sellest võtab siis äh, komisjon osa Ähm, osa üle, et komisjon siis natukene üle kuuesaja viiekümne ja äh, parlament äh, natukene neljasaja neljakümne kuue, nii et äh, siin probleeme ei ole, nii et loodan, et saate seda toetada. aitäh selle eest, et tutvustasite meile Stockholmi. kas soovite praegu hääletada? jah, sellepärast, et neid on neli. hästi, sellisel juhul Stockholm raportit toetab elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. kas nüüd Amsterdam? ei? nüüd Keenia. meil on neid neli ja Keenia siis seal me olime juba eh, Euroopa välisteenistusest eelinfot saanud ja seetõttu praegune ettepanek ei erine tegelikult sellest, eh, mis eelinfos oli eh, sees välja, noh, me saame nüüd rohkem detaile. ja kogu pindala natukene rohkem kui neli tuhat ruutmeetrit ja EUNAFOR, Euroopa Liidu delegatsioon ja siis ka äh, Aafrika sarve äh, fondi ja vastavalt jagatakse ka parkimisplatsis. ja äh, seal on üle kahesaja töötaja, komisjon, piirkondlik demok-, delegatsioonid ja siis EUNAFOR Aafrika sarve ähm, töötajad kolmkümmend kolm ruutmeetrit ja kuussada seitsekümmend kuus tuhat on see aastas ja indekseerimisena on kolm protsenti. nii et selles osas olen ma natukene kriitiline, aga Nairobis tegelikult ka väga palju valikuvõimalusi ei ole. nii et see ja hoone vastab ka vajadustele ja eelkõige just vajadustele, mis on seotud turvalisusega ja julgeolekuga ja, ja tänu sellele on meil ka turvaga, turvalisusega seotud kulud väiksemad nii et ähm, see üür on ka jagatud, üür on jagatud ka enamike osaliste vahel, nii et ähm, ja meil on siis ka siin ära toodud remondikulud, kolimiskulud, notarikulud ja nii edasi ja, ja ähm, iga-aastased kogukulud on siis üks koma kakskümmend kuus ähm, eurot, ütleb kõneleja. nii et ma sooviksin ka sellele toetust saada, me oleme piisavalt infot saanud välisteenistuselt. suur aitäh nende täpsustuste eest. Teie toeta siis Keenia küsimust ka. härra Dupree. Äh, üks küsimus äh, kolleegile Monika Olmajerile. praegu me näeme, et välisteenistus äh, omab äh, ruume, mille suurus on neli tuhat kakssada üheksakümmend üheksa ruutmeetrit. seal on siis ka Aafrika sarvemeeskond ja nüüd tahaksime veel viisteist tuhat ruutmeetrit juurde. kolmekordistame seda ruutmeetrite arvu. ma tahaksin teada, kas eh, see on põhjendatud ka nende lepingutega, Äh, mis on mõeldud uutele ähm, naabritele neis hoonetes, sellepärast et me ikkagi seda pindala ju kolmekordistame. ma tahaksin teada, kas meil on juba teiste institutsioonidega ka sõlmitud äh, kokkuleppeid nendes ruumides olekuks? ma ei tea, kas meie raportööril on infot selle kohta, aga mulle meeldiks seda teavet saada. nii et eh, meil on natukene nelja tuhande kahesaja ruutmeetri pind. ja vastavad lepingud eh, on sõlmitud nimelt, et kui palju siis ka teised üle võtavad ka üüri eh, osas. nii et see, mis puudutab ruumide jagunemist, siis tõepoolest siin on läbi räägitud ka teiste partneritega, meil on rohkem töötajaid kui varem, selle, sellepärast et komisjon on kaheksakümmend neli töötajat pluss üheksa on, on siis delegatsioon kakskümmend neli on siis tiimil ja EIB kümme ja ja vast igal isikul on umbes kolmkümmend kolm koma üksteist ruutmeetrit, nii et see on tegelikult selline keskmine. nii et see on isegi vähem, kui delegatsioonid tavaliselt kasutavad. kahjuks mul tõlget ei ole ja seetõttu ma ei kuulnud kõike, mida sa ütlesid. Euh, jah, vabandage, Monika, ma olen täiesti nõus sellega, mis sa just ütlesid selgituseks. kaheksakümmend kaheksa töötaja, kakskümmend neli Somaalia delegatsioonist, aga praegu on hoones neli tuhat kakssada üheksakümmend üheksa ruutmeetrit, aga me tahame nüüd viiteist ruutmeetrit. kas ma eksin millegagi? Le 17e au 20e tegemist on suure hoonega, aga kõik see ei ole meie oma. me üürime. nelja korrust. ülejäänu ei ole meile neli tuhat kolmsada seitsekümmend kaks on meile me räägime siin sellest, et uues büroohoonest on meil neli korrust. me ei soovi kogu hoonet üürida, vaid ainult neid nelja korrust. kui on, kui tekib vajadus rohkem järgi, siis on ähm, teine asi, sellega, siis me peaksime ka välisteenistusega rääkima. aga praegu on meil neli korrust äh, kahekümnest korrusest ja ülejäänud korruseid me ei soovi Et ce qu'on va louer, c'est 4300. Oui, oui, les quatre étages. On va... Mmh. jah, me üürime neile korrust, mitte ülejäänut. ülejäänu on kellegi teise käsutuses. proua Kadri Sabal, kas te tõstsite käe? ei, siiski mitte. hästi, elektrooniline hääletus. Le scrutin est ouvert. Scrutin est clos hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. kas me lõpuks saame rääkida Amsterdamist? jah, tõepoolest, nüüd me saame rääkida Amsterdamist. austatud härra esimees, nüüd räägime Amsterdamist, sellepärast et äh, mul on siin ka komisjonile täpsustavaid küsimusi. kõigepealt äh, eelmisel korral ma kritiseerisin äh, Hollandi valitsust ja pean ütlema, et vahepeal on olukord tõesti selginenud ja paranenud. kõigepealt esiteks see toimik nüüd, mis meil meie käes on, see vastab sellele, mida Hollandi valitsus riikidevahelise konkursis ähm, pakkus. see tähendab, et Hollandi valitsus võtab üle nii kolimiskulud kui ka siis selle ajutise hoone kulud kui ka kulud uue hoone eest, kui ähm, seda ei pea hakkama meie jaoks eraldi ümber kohandama, nii et tingimused on õiged ja uue üürilepingu äh, pikkus on kakskümmend aastat, lepingut on võimalik ka pikendada ja viivitused, kui tegu on hilisema sissekolimisega, siis Hollandi valitsus katab need kulud ja ma toon need asjad täpsemalt nüüd ka välja ja on võimalik äh, siis äh, lepingu osapooltel ka iga hetk leping üles öelda ja on võimalik eh, siis ka eh, e-maa asukoht üle viia kuhugi mujale, siin on üles, ütleme siis, või keht-, kehtetuks tunnistamise periood kuus kuud ja mm, siin on arvestatud ka vääramatu jõuga, nii et äh, siinkohal me ei, ei tee seda viga, eh, mis eelmisel korral tegime nimelt, et meil ei ole võimalust lepingut äh, tühistada ja et siis me peame hakkama kulusid kandma või siis leidma mingisuguse allüürniku. nii et praegusel hetkel seda probleemi enam ei teki. ja äh, ehitusaastaks saab äh, kaks tuhat üheksateist ja, ja kui kolimistähtaeg edasi lükkub, siis kulud võtab üle Hollandi valitsus, seal on üle kolmekümne tuhande Ehm, need ruutmeetrid, büroopinda kakskümmend kuus tuhat, seal on ehm, ehm, siis konverentsiruum viis tuhat seitsesada ruutmeetrit ja samuti on seal ka äh, rah-, jalgrattapark äh, ette nähtud auto äh, parkimiskoht ja seal on ka ähm, ette nähtud siis ka motorolleritele parkimiskohad ja äh, Hollandi valitsus on vahepeal juba mõningatele töötajatele, eriti nendele, kellel on pered, äh, teinud lisapakkumise, nimelt et abistavad koolide leidmisega, töökohtade leidmisega ja nii edasi. nii et äh, siin on nad nõudmisi täitnud väga täpselt siia ja lisakaebusi mina kuulnud ei ole, et kui kolleegid on sellest kuulnud, siis pandke teada. ja igal ähm, töötajal on siis kakskümmend kaheksa ruutmeetrit ja ähm, see on äh, tegelikult isegi rohkem kui ette nähtud. ja ähm, iga-aastane üürikulu on siis kaheksa koma kuus kuus kaheksa miljonit ja hoolduskulud on siis üks koma kaheksa ja, ja muu hooldus siis üle viiesaja tuhande ja selles ruutmeetri hinnas olid sees ka ähm, üür ja, ja hoolduskulud. ja mis puudutab käituskulusid, on üks koma nelikümmend üks ja meie peame loomulikult seda kandma ja äh, see üks koma üheksateist vesi, gaas ja kogukulud on kolmteist koma ähm, kaks kuus miljonit. ja lisaks sellele siis veel ähm, lisakulud, mida meie peame kandma, mis ei olnud selle konkursi äh, sisalduvad arvud, nii et ema ähm, rahastab ennast ise ja seetõttu viisteist miljonit kannab sellest ümberehitusest ise, ümberehitus kann-, on viiskümmend miljonit ja kakskümmend aastat on siis ähm, lepingu pikkus, nii et osa sellest ähm, kuludest kannab siis EMA ise ja kui me võtame kõik kulud kokku, mööbel, catering, videovarud, varustusvõrgustik ja nii edasi, on meil kogukulud neliteist koma kolm seitse seitse miljonit ja suure osa sellest kannab ähm, EMA ise ning seetõttu mingisuguseid lisakulusid eelarvele ei lisandu, nii et see hoone on no, soodsam kui Londoni hoone. ja vastavalt sellele, mida meile pakutakse, võime me olla rahul, aga mul on kolm küsimust ja ma komisjoni tähelepanu juba juhtisin sellele, et ma need kolm küsimust ka esitan. kõigepealt esimene küsimus. Itaalia Ähm, viib menetluse arvatavasti ka Euroopa Kohtu ette ja, ja variraportöör äh, on ka oma esim-, küsimuse esitanud, et, et kas võib juhtuda, et võib-olla tuleb kogu asi jälle ümber äh, kolida ja siin on, äh, ma juba rääkisin sellest, et tühistamissäte on olemas, nii et me ei pea jääma vanasse hoonesse istuma, isegi kui soovime tühistada lepingut, nii et see leping on nüüd uute sätetega varustatud. aga ma sooviksin komisjonilt infot, et, et millised oleksid õiguslikud tagajärjed, kui selline menetlus tekib. nii et äh, kolleegid saaksid siis ka asjaga arvestada ja millised on finantstagajärjed ähm, siis äh, siin me praegu hoone puhul finantstagajärgi ei karda, sellepärast et meil on see tühistussäte. ja kolmandaks ähm,, see mm, founding regulation, mida praegu ENMis mm, arutatakse, sooviksime ka selle kohta saada selget mm, ülevaadet, sest et sellisel juhul oleks meil ka parem selgetel alustel otsus langetada. aitäh! kas komisjonist äh, Olivier Saal soovib äh, vastata? Yes, uh, thank you, chairman um aitäh, härra esimees, ma üritan vastata nendele erinevatele küsimustele. mis puudutab seda kohtuasja, siis ähm, komisjon osalejana siin väga selle kohta midagi öelda ei oska, sest see on ikkagi Itaalia asutuste ja nõukogu vaheline asi. ja tegu on sellise atüüpilise kontekstiga, kus kogu see menetlus ähm, alguse sai, nii et me räägime ikkagi siin ähm, ameti kolimisest ja see on natukene erinev standard, standardmenetlusest, kui uus amet luuakse. ning äh, vastavalt sellele menetlusele, mille eelmisel kevadel liikmesriigid algatasid äh, ja äh, saadi siis ka erinevad taotlused pealinnadest, kakskümmend seitse liikmesriiki jõudsid poliitilise otsuseni novembris eelmisel aastal kahe uue asukoha osas. ja ähm, õiguslik tekst ähm, ähm, on ka esitatud ja see poliitilist otsust tuleb kinnitada ka vastavas õigustekstis ja seetõttu komisjon on esitanud ka kaks ettepanekut äh, viimase aasta novembris, mis siis ka IBN-i ja EMA osas asutamismäärust muudab vastavalt asukohaga ja täiskogus siis ka hääletati seda, et mis puudutab EMA sätet ja seal kinnitati, et asukoht viiakse üle EMA puhul Londonist Amsterdami. nüüd sel-, teine viis, kuidas seda poliitilist otsust äh, kinnitada, on siis tõesti peakorterite kokkulepe ja EMA puhul on töö väga hästi edasi läinud, on toimunud mõningad ähm, arutelud äh, ka EMA ja Hollandi ametiasutuste vahel ning äh, need, need eeldatavasti arutelud äh, lõpevad järgnevatel päevadel või nädalatel ja mis puudutab peakorteri otsust, siis ähm, see lähtub loomulikult kokkulepitud sätetest ja tingimustest ja see on ka ära toodud sellest hoonete toimikus ja mida oleks siin oluline rõhutada ja siinkohal soovin vastata ka raportöörile, on see, et ük, üheks võtmeelemendiks, ehm, mida kolm institutsioonis üritavad siin mm, tagada, on see, et, et tegevus jätkuks ja seetõttu need erinevad protsessid käivad paralleelselt ja, ja see puudutab siis kasutamismääruse mm, kohandamist ja peakorterite põhine arutelu ja samuti need arutelud peavad kiiresti edasi liikuma. nii et vajalikud sammud saaks võetud selleks, et kolimine toimuks sujuvalt ja äh, õigeaegselt järgmisel aastal. nii et ma loodan, et nendest selgitustest komisjonile piisab selleks, et anda roheline tuli siis ka EMA äh, hoonete toimikule. Euh, kas äh, EMA esindaja tahaks sõna võtta. Uh, aitäh, härra esimees. tegelikult ega mul palju lisada ei olegi eh, sellele, mida komisjoni esindaja alles mainis. Eh, kõikides aspektides progress on väga hea, eh, see puudutab siis ka asukoha otsust ja mõningad väiksemad küsimused tuleb veel lahendada, aga see on tõesti päevade küsimus ja ja ka toimub meil juhtkomitee kohtumine ning siis ka Hollandi ametiasutused vaatavad täpsemalt neid konkreetseid aspekte, mis puudutab teisi tegureid nagu ajutised, ajutine asukoht ja et ehitus lõppasu, lõpphoone osas algab, et siin praegu mingisuguseid viivitusi ette näha ei ole. suur aitäh nende täpsustuste eest ja vastusteks palun härra Vioti äkki. aitäh, härra esimees. kõigepealt sooviksin tänada proua Holmairit selle väga täpse detailse töö eest et äh, me näeme, et ta on tõesti kõikide lepingute puhul erinevad detailid äh, läbi uurinud. sooviksin tulla. ma ei hakka rääkima küll äh, menetlusest, aga ma sooviksin rääkida täpsemalt üürilepingust, Ravimiameti üürilepingust, nii et EMA e ja Hollandi valitsusvaheline leping kõigepealt ähm, üleandmise aeg, sellepärast alguses räägiti esimesest oktoobrist, aga nüüd on viisteist november. viisteist äh, november kaks tuhat üheksateist peaks olema hoone üleandmise aeg ja mina sooviksin teada, et ähm, millisel ähm, õiguslikul alusel rajanedes see äh, kuupäev nüüd muutunud on. ja teine aspekt, EMA ja Hollandi vahelises lepingus räägitakse viieteistkümnendast äh, novembrist välja arvatud siis, kui ähm, tegu on vääramatu jõuga. siin on kaks osapoolt, EMA ja Hollandi valitsus. me räägime samuti äh, viivitustest ehitajate poolt. ja seda muidugi tuleks ka sanktsioneerida, kui sellised viivitused tekivad. kolmandaks, viimane küsimus Äh, puudutab üürilepingu uuendust pärast aastat kolmkümmend üheksa, sest et lepingud on äh, kahekümneks aastaks ja ka kolleeg Holmeier ütles, et seda saab uuendada. asukohta ei tuleks enam muuta, see on niimoodi ette nähtud. ja me teame, tahaks teada, kas on ette nähtud ka mingisugused sätted selle mm, üüri äh, kohta siis pärast aastat äh, kaks tuhat kolmkümmend üheksa. kas selline klausel on ette nähtud või mitte? Merci, madame Hoffmann. suur aitäh, proua Hoffmann. suur tänu, härra esimees. minu meelest on äh, märkimisväärne see, kuidas see asukoht üldse määrati et siin erinevaid liitusid loodi, nii et, et ma arvan, et seda oleks saanud ka teisiti otsustada. aga algusest peale meil seda mõjutada ei saanud, seda protsessi. nii et see oli es esimene kord, kui me sellise olukorraga silmitsi olime, aga ühest asjast ma aru ei saanud ja seetõttu sooviksingi küsida, et milline on komisjoni hinnangul Itaalia mm, hagi edukus, eduvõimalused mm, Euroopa Kohtus ja millised tagajärjed võivad sellest tekkida? nii et sooviksin seda komisjonilt teada saada. hästi. enne kui konsulteerin komisjoniga, annaksin sõna. kas keegi veel tahtis? komisjon? proua Holmajärv? jah yeah jah, palun, teil on sõna. aitäh, härra esimees. soovisin pöörduda veel lühidalt komisjoni poole. ma tean, et te ei oska loomulikult öelda, kuidas Euroopa Kohus otsust langetab, aga kas te arvate, et menetlus oli õige ja ähm, seaduspärane, et me ka telefonis rääkisime sellest ja te äh, ka rääkisite sellest, et liikmesriigid kooskõlastasid oma menetluse kevadel ja rääkisid sellest, kuidas nad hääletasid ja võib-olla komisjonil oleks abi sellest, et vastata ka kolleeg Jõtile nüüd, mis puudutab siis, kui on viivitused ähm, siis ähm, siis sellisel juhul, kui tekib viivitus, selle, äh, siis Hollandi valitsus võtab ka need kulud üle nii et ähm, kui ähm, esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist võtab Hollandi valitsus kõik kulud üle, nii et äh, ükskõik, millal see kolinemine aset leiab. loomulikult ambitsioonikus on, et võimalikult vara äh, äh, kolimine, kolimine toimuks, aga samas, ähm, mida varem kolimine tekib, või mida hiljem kolimine tekib, toimub, seda suuremad kulud Hollandi valitsus tekivad, nii et see on ka nende huvides, aga meile mingit kulust ei teki, sellepärast Hollandi valitsus kannabki need kulud ja mis puudutab äh, üürisoodustushinda, siis see võimalus on olemas. nii et esialgne üür on kaheksa koma kaheksa ja nii edasi ja siis on veel ka äh, indekseerimine ette nähtud kolm miljonit, mida siis jagatakse kahekümne aasta peale ja see lõpp Ähm, siis ka vastavalt indekseeritakse ähm, üüri üks koma kuus kuus kaheksa kaheksa null null. nii et äh, nende küsimustega probleeme ei teki ja viimane küsimus veel ähm, kolleeg, kolleeg Iris Hoffmanilt. kui nõukogu peaks nüüd tulema mõttele, et ta soovib oma otsust muuta teoreetiliselt, siis sel korral vähemalt hoonega meil probleeme ei teki, sellepärast me võime peale kuute kuud iga hetk ähm, tühistada oma leppe, ilma et me mingeid karistustasusid peame maksma. ja see on erinevus sellest, mis meil Londonis oli, nii et siin on väga selge erinevus olukorras ja seetõttu ma ütlen et seda, et jah, me võime olla rahul, et kui midagi peaks juhtuma, siis äh, selles osas midagi ei juhtu, nii et seda väiksem see probleem on. aga teoreetiliselt äh, ma ei näe, et see midagi muutub, sest äh, arvestades ka sellega, mida ma eile telefonis kuulsin. On... hästi, Monika, kas hääletame siis? kas komisjonil on veel midagi lisada? Euh, aitäh, lugupeetud esimees, ma üritan vähemalt siis vastata esitatud küsimustele loodetavasti see debatile hoogu ei anna. nagu ma enne ütlesin, liikmesriigid eh, leppisid kokku eelmisel aasta kevadel menetluses ja eh, nii palju, kui mina tean, on sellest ka kinni peetud. mis puudutab Itaalia valitsuse taotlust, siis siin ei ole meil midagi ütelda, tegemist on liikmesriigi ning nõukogu vahelise vaidlusega ja nii palju, kui mina tean ja seda üritasin ka alguses ütelda, me peame keskenduma õiguslikule selgusele. asukohta muudetakse siis vastavalt äh, määrusele ning äh, mis puudutab kinnisvara, siis see on ära toodud neis äh, dokumentides, mis on esitatud komisjonile midagi traagilist siin ei peaks olema, vähemalt eelarveliselt mitte ja seda ka siis seoses Itaalia valitsuse taotlusega. hästi, proua raportöör. härra esimees, ma teeksin ettepaneku, et me kõigepealt otsustame, et ähm, arvestades sellega, et ähm, äh, siin ähm, asutamismäärust Euroopa Parlament peab veel vastu võtma ja et äh, me saaksime seda toimikut toetada. nii ma leppisin kokku ka variraportööridega. hästi, keegi teine enam sõna ei soovi, siis äh, läheme edasi hääletusega. hääletus on alanud. Auch wenn es mir leid tut für Italien. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud heaks kiidetud, viisteist poolt, seitse vastu, kuus erapooletut. hästi. Washington nüüd. kas täna oleme juba jõudnud hääletuseni või tuleb edasi lükata? härra esimees, ma paluksin, et, et peale seda, kui meil on tegu nii lühiajalise etteteatamisega, et me järgmisel kohtumisel äh, selle vastu võtaks, sest et paistab, et see toimik on mõistlik, aga sellegipoolest mingit konkreetset infot meil krediidilepingu kohta ei ole. ja see võib olla kakskümmend aastat, olla kolmkümmend aastat ja nii ja nii palju protsente, et sellegipoolest ma sooviksin seda faasi kasutada koos variraportoritega, et põhjalikumalt kõik need ähm, aspektid veel ähm, läbi vaadata ja, ja Äh, sellisel juhul ähm, me saaksime siis ähm, selle teema edasi lükata ja järgmisel eelarvekomisjoni kohtumisel seda hääletada. aitäh raportöörile, võidame sellega aega ning arutelu toimub järgmine kord. sellega oleme siis lõpetanud hääletused. kinnisvarapoliitika kohta, kas oleme saanud mingit infot, mis võimaldaks meil rääkida tulevastest projektidest või leiab raportöör, et täna ei ole alust aruteluks? palun, proua raportöör, teil ei ole midagi lisada? ei. Nous allons maintenant nous prononcer euh, sur euh, nüüd siis Alors je dois déclarer que la séquence des ma pean ütlema hetkel, et hääletused on lõppenud ja läheme edasi ja räägime Euroopa Liidu küberturvalisuse ametist. meie raportöör Jens Kaierit täna siin ei ole. härra Timo Volken asendab teda ja tutvustab eh, Jens Kaieri arvamust. palun, härra Volkan. palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. tõepoolest võin täna Jens Kaieri nimel rääkida, et ta on ähm, pidi täna minema oma valimisringkonda kiireloomulisele kohtumisele, nii et Enisa, nagu me kõik teame, on Euroopa Liidu küberturvalisuse amet ja praegu ta asub Kreekas, nii et ähm, halduse poolelt asub ta siis Heraklionis, operatiivkeskus on aga Ateena. ja küberturvalisuse õigusaktidega komisjon tegi väga ambitsioonika ettepaneku, nimelt et Euroopa Liidu küberturvalisuse äh, ülesehituste struktuuri tugevdada ja seetõttu lood, tehti ettepanek küberturvalisuse sertifitseerimismeeskond ning ENISA on ka kaasatud sellesse protsessi ja ENISA rolli tugevdamine on tervitatav seetõttu ka see äh, planeeritud äh, vahendite suurendamine, personali arvu suurendamine on õige. ja äh, eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks ähm, peaks olema kakskümmend kolm miljonit ja personali arv kaheksakümmend, see on siis kahe korda rohkem ja kaks korda rohkem kui praegu samuti NISA mandaadis tuleks rääkida ka uuest asukohast ja seda põhjusel, et selline topeltasukoht ei ole eh, tõhus ega, ega tulemuslik ja seetõttu on ette nähtud, et peakorteri eh, leping Kreeka ja agentuuri vahel peale komisjonipoolselt hindamist eh, ka välja töötatakse. Euroopa Liidu institutsioonid on siis ähm, üles kutsunud, äh, et äh, vaadataks läbi ameti kaks asukohta ja tulemuseks ma arvan, et sellel analüüsil saab olema see, et äh, Enisa kaks asukohta ei ole positiivsed selle tegevuse jaoks. oluline on ka see, et Enisa saaks omaenda uuringuid tellida tulevikus ja seega saaks siis ka Ähm, pakkuda omapoolseid äh, ekspertteenuseid ja samuti parlamendi esindaja lähetamine haldusnõukogusse on ka ette nähtud ja peale selle ametil peaks olema võimalus ka ähm, kasutada tõlketeenuseid ähm, teistelt pakkujatelt, kui need on soodsamad. nii palju siis härra Kairi poolt. aitäh kolleegile, aitäh, et niivõrd tõhusalt äh, asendasite härra Kaierit. Äh, Jan Olbrit, palun. Äh, jah, aitäh, ma tahaksin ka teha ühe lühikese kommentaari kolleegi nimel, kes pidi lahkuma. härra Sarvamaa tahab tänada Jens Kaierit arvamuse eest ning ta on nõus suurema osaga sellest. ta tahaks samuti toonitada tulemuspõhise eelarve olulisust, samuti seda, et tuleks luua sünergia ja tõhustatud koostööd ENISA ja teiste ametite ja institutsioonide äh, liikmesriikide ning sidusrühmade vahel, ilma et sellega dubleeritakse liikmesriikides tehtavat. Need olid härra Saarvamaa märkused. aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? ma ei näe praegu. härra raportöör kas teil on kommentaare, olles ära kuulanud härra Jan Olbrechti poolt öeldu, kui ei, siis sellisel juhul lõpetame selle arutelupunkti ja tahaksin teile teada anda, et eh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kahekümne kaheksas märts kell kaksteist päeval. eelarvekomisjoni hääletus toimub kuueteistkümnendal mail ja arvatavasti jaani, juuni täiskogul Strasbourgis parla-, otsustab parlament selle arvamuse saatuse üle. nüüd aga tervitame siin härra Jan Gregorit, kontrollikoja liiget. kutsun teid siia. tahaksin teid tänada selle eest, et meie seas viibite. ning te ütlesite, et te tahate tutvustada dokumente, mis kontrollikoda heaks kiitis viieteistkümnendal aprillil eelmisel aastal Euroopa Liidu tulevane rahastamine, Euroopa Liidu eelarvereform. see on siis ettepanek, mis vastab ka meie endi muredele, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve on mõneti eripärane, võttes arvesse üldiseid põhimõtteid nagu ikka, härra Gregor on juba tutvustanud seda kahekümnendal veebruaril kontrolli äh,, eelarve kontrolli komisjonis ning ähm, see on seotud samuti omavahendite ning mitmeaastase finantsraamistiku äh, ka parlamendist ning paluksingi nüüd härra Gregor, meil on äh, umbes tund aega, peaksime lõpetama pool üks, palun, härra Gregor. Uh, suur aitäh teile selle eest, et mulle sõna andsite, lugupeetud eelarvekomisjoni liikmed, daamid ja härrad. lubage mul meenutada siinkohal viimast külaskäiku eelarvekomisjoni. see leidis aset laienemise ajal kaks tuhat neli, nii et sellest on läinud mõnda aega juba mööda, kui ma viimati siin komisjonis viibisin. täna ma sooviksin tutvustada kontrollikoja briifingut mitmeaastase finantsraamistiku tuleviku ning Euroopa Liidu rahastamise kohta. lubage mul lühidalt rääkida meie ajakavast. viieteistkümnendal veebruaril, nagu teada antud, avaldasime oma dokumendi esimese neist, teise avaldame juunis-juulis kaks tuhat kaheksateist siis, kui komisjoni ettepanek äh, avalikustatakse loodetavasti mais. vahepeal avaldame veel kolm dokumenti Euroopa Liidu eelarve tuleviku kohta. esimene neist puudutab ÜPP-d, see briifingu dokument äh, avaldati juba sel esmaspäeval ning lähikuudel avaldame veel ühe briifingu ühtekuuluvuse kohta ja täna veel võib-olla juba pool tundi tagasi tuli välja teadus- ja innovatsiooniprogrammide lihtsustamise dokument. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teisel poolel avaldame arvamuse omavahendite otsuse kohta ning ka muude sektoriaalsete õigusaktide kohta kulutuste vallas meie jaoks on alati keerukas koostada tulevikku vaatavaid dokumente, sest me lähtume mineviku audititest, aga me oleme ikkagi üritanud äh, siis kokku võtta positiivse oma hiljutistest raportitest oleme kaks tuhat neliteist äh, raporteid kasutanud, kuidas kõige paremini kasutada Euroopa Liidu raha ning samuti äh, puudujäägid, äh, dubleerimised ning väljakutsed. samuti kaks tuhat neliteist, viisteist, kuusteist aastaraporteid oleme kasutanud ning referentpunktiks on kuueteistkümnest eriaruanne kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kaheksateist ja samuti muid arvamusi finantsmääruse kohta, erinevaid arvamusi omavahendite otsuse kohta, ühissätete määrust ühtekuuluvuspoliitika vallas ning äh, samuti viitame omaenda briifingu dokumendile mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande kohta. siinkohal me tahame keskenduda ka komisjoni äh, töödokumendile ja sellele osale, kus räägitakse Euroopa Liidu eelarve tuleviku toimimisest, see on tõenäoliselt äh, teise punkti teine punkt komisjoni dokumendist, äh, see on alati väga keerukas ja delikaatne, kui üritame leida kokkulepet tulevase rahastamise kohta ja see tähendab vägagi habrast tasakaalu olemasolevate poliitikate ning tulevaste väljakutsete vahel, ühest küljest liikmesriigid, teisest küljest äh, Euroopa Liidu väärtused, me peame keskenduma tulemustele ning äh, samuti kulutuse eeskirjadele ning samuti oleme käsitlenud erinevaid äh, valdkondi ning üritanud tagada suuremat sidusust. väljakutsete hulgas muuhulgas Äh, ja räägime ka ühest võimalikust liikmesriigi lahkumisest, ja see on kindlasti üks selliseid väljakutseid, millega me enamasti kokku ei puutu. järgmisel slaidil siis üritame läbi vaadata äh, need põhimõtted, millest räägib ka komisjon oma äh, töödokumendis. siin me käsitleme eelarvetsükli erinevaid etappe. ma tahaksin me, teile selgitada meie ettepanekuid väärt-, lisaväärtuse puhul toetame komisjoni arvamust, mille kohaselt tuleks lisaväärtus muuta peamiseks eesmärgiks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul. me peaksime keskenduma neile valdkondadele, kus lisaväärtus on kõige suurem ning suurendama ka võib-olla finantsinstrumente ja tagatisi siin. meie ettepanek esiteks defineerida Euroopa Liidu lisaväärtus. mõneti see kajastab artikleid või lõikeid viisteist kuni viiskümmend kuus äh, Euroopa Parlamendi arvamusest ja tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning meie tahame siis kehtestada institutsionaalsel tasandil samuti lisaväärtuse põhimõtet me tahaksime ka, et Euroopa Liidu eelarvet kasutatakse just nimelt lisaväärtuse loomiseks ja samuti oleks vaja hinnata seda uute eh, kulutuste puhul, uute programmide puhul. ja see tähendab seda, et me peaksime ka tulemuspõhise eh, hindamise programme toetama ning eh, nendega edasi minema. samuti leiame, et tuleks hinnata samuti ohte kui ka äh, tulu, mis tõuseb finantsinstrumentide kasutamisest. selle kohta on ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raport. lisaväärtust tuleks ka eelnevalt hinnata ning võrrelda erinevate Euroopa Liidu programmide puhul ja seegi peaks käima kõikehõlmava avalike kulutuste äh, süsteemi alla meil on ka kahe tuhande kümnendast aastast äh, lisaväärtuse hindamise kohta aruanne. kokkuvõtteks võiksin ütelda, et me leiame, et me peaksime keskenduma kõikidele äh, eelarvetsüklitele äh, prioriteetideks on programmide elluviimine ning vahendite eraldamine ning programmide sulgemine, kui on ähm, tulemused kindlaks tehtud. lühidalt kommenteerime samuti netobilanssi parlament lõikes viiskümmend üks samuti peatub sellel meie vaatenurgast lähtudes saame me toetada kõrgetasemelise töörühma järeldusi omavahendite kohta. meil on vaja pakkuda kulutõhususe ning bilansside täpsemat analüüsi. ma arvan, et siin on kindlasti võimalus lihtsustada netobilansi mõistet praegu see ei ole piisavalt täpne ja mis puudutab äh, liikmesriikidesse suunatud vahendeid, aga veelgi olulisem, me peame mõistma selgemalt seda, millised on mitterahalised äh, tulud, mis tulenevad Euroopa Liidu liikmelisusest. teiseks, paindlikkus stabiilses raamistikus, komisjon teeb ettepaneku läbi vaadata mitmeaastase finantsraamistiku struktuur, muuhulgas äh, rubriigid, äh, marginaalid ning ka see, kuidas oma vahendeid kasutatakse. meie teine ettepanek puudutab siis äh, Euroopa Liidu eelarve suutlikkuse parandamist reageerimisel. kakskümmend kuus kuni kolmkümmend seitse on need lõiked, mis teie arvamusest seda küsimust puudutavad. meie leiame, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruannes käsitleb seda, me leiame, et paindlikkusvahendeid tuleks kasutada eelkõige just ettenägematute sündmuste puhul ning maksegarantiide puhul ja mitte selleks, et toime tulla viivitustega, mis on rakendamisel tehtud, eelarve rakendamisel tehtud, tekkinud. meil on kaks üldine reserv Äh, mis puudutab pikaajalisi maksekohustusi ning äh, ettenägematuid sündmusi, siin võiks olla ka spetsiifiline süsteem äh, ülekannete tegemiseks olemas reservide ning reservi ja eelarve vahel. kolmas ettepanek, me peaksime keskenduma kõikehõlmava finantskava koostamisele. parlamendi arvamus ka samuti käsitleb seda ja me usume, et mitmeaastane finantsraamistik äh, peaks saama täiendamist lisadokumendiga. selleks peaks olema finantskava, kus keskendutakse teatud ohtudele, mis on seotud peamiste muutujatega Äh, veel äh, ja olemasoleva vastutuse ning veel äh, lõpetamata kulukohustustega. ja samuti tahame me pikaajalisemad maksed ennustust ning samuti tahame kaasata teised rahastamisallikad selleks, et oleks võimalik liikmesriikides ellu viia Euroopa Liidu poliitikat koos rahvusvaheliste organisatsioonide ning erapartneritega usun, et see kõikehõlmav finantseerimiskava eh, peaks leidma koostamist eh, iga-aastaselt, eh, selleks, et oleks võimalik arvestada oluliste arengutega Euroopa Liidu poliitikates ning erinevate muude muudatustega, mis toimuvad. see ettepanek põhineb peaasjalikult vahe, mitmest finantsraamistiku vahearuandel lihtsustatud reeglid komisjon on ka sellel pikalt peatunud, ma usun, et me peaksime koos üritama muuta süsteemi kergemini hallatavaks, peaksime vähendama finantseerimis, finantsinstrumente ning lihtsustama reegleid, vähendama programme. me peaksime kasutama võimalust ning äh, korrigeerimismehhanismi samuti kasutama äh, Euroopa Liidu eelarveste panuste hindamisele. nagu ma enne ütlesin, siis oleme teinud ka ka muid dokumente koostanud selles valdkonnas. neljas ettepanek. tulemusraamistiku tugevdamine. siinkohal ma tahaksin tänada parlamenti selle dokumendi eest ja selle eest, et te viitate meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta iga-aastasele aruandele, see, sellele osale, mis puudutab tulemusi, tahaksin toonitada, et me peame vähendama üldist äh, indikaatorite tulemuseesmärkide ning äh, kuluprogrammide arvu. meil on ligi seitsesada indikaatorit äh, ja mis puudutab programme, siis äh, siin võib olla dubleerimise oht. ma arvan, süvalaiendamine võimaldaks paremat juhtimist kui me arutasime peatüki kolm, komisjoniga äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruande puhul, siis äh, keskendusime samuti äh, tulemusnäitajate kvaliteedile. järgmiseks, aruandlus, seda katab samuti komisjoni töödokumente, me peame tagama demokraatliku läbipaistva protsessi, tulevuse Euroopa Liidu eelarve hindamisel, ma usun, üldiseks eesmärgiks on tagada, et võimalikult vähe oleks Euroopa Liidu eelarve väliseid vahendeid. viies ettepanek, see puudutab meie kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, äh, üldülevaatel Ja äh, parlamendi arvamuses on see lõigetes viiskümmend seitse, kuuskümmend kaks tõhus äh, aruandlus, läbipaistvus peaksid olema siis Euroopa Liidu rahastamisel äh, üldiseks eesmärgiks, muuhulgas tähendab see ka demokraatlikku kontrolli. ja üldreeglina kõik Euroopa Liidu asutused peaksid olema äh, kaasatud Euroopa Liidu eelarvesse pikemas perspektiivis. muidugi mõista peame olema ka realistlikud, kõike ei saa ühe korraga ära teha. ja lisaks sellele ma tahaksin veel kiirelt viidata ka meie põhimõtetele, mida mainitakse kuueteistkümnendal leheküljel esimeses äh, kastis me leiame, et tuleks selgelt välja, ära määratleda vastutus, äh, juhtimine ning poliit-, ning seda seoses siis äh, poliitiliste eesmärkide saavutamisega ning rahastamisega. siin on vaja tagada täielik demokraatlik kontroll ja oleks samuti vaja, kui selline vajadus tekib, võimalust korrigeerida äh, samuti oleks vaja tugevat sõltumatut äh, välisauditit ning auditi tulemuste elluviimist. Need põhimõtted toodi ära kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üldülevaates ja lõpetuseks tahaksin rääkida viimasest ettepanekust, mida oleme rohkem eelarve kontrolli komisjonis arutanud. see tähendab siis äh, täieliku avaliku äh, auditi mandaadi loomist ma arvan, et meil peaks olema mandaat selleks, et kaota äh, ka teisi tegevusi ning äh, meile peaks vähemalt pakutama võimalust osaleda erinevate asutuste auditikomisjonides. Äh, varasemalt on olnud sellega probleeme ja päris lõpetuseks on nüüd viimane slaid, kus on ära toodud kõik meie ettepanekud, ma tahaksin lihtsalt lisada, et on ka muid veel äh, raporteid, mis peaksid erinevate sektorite kohta välja tulema. siin oleme keskendunud ainult üldpõhimõtetele. üks äh, puudutab rohestamist, seda valdkonda on meie pool kritiseeritud, noored põllumehed, Euroopa äh, kalapüük sertifitseerivad asutused ÜPP puhul, veel üks oluline poliitika, ühtekuuluvuspoliitika ning siin on meil äh, ühtne taevas, noorsoo tööhõivealgatus, Jaspers ja teised äh, sektoriaalsed aruanded samuti. suur aitäh tähelepanu eest! Merci, merci pour euh... suur tänu, suur aitäh selle kokkuvõtliku ettekande eest selle kohta, milline siis võiks olla Euroopa Liidu eelarve, nii et see kõneleks äh, selgemini ka Euroopa Liidu kodanikega ja näitaks, millised äh, siis on Euroopa Liidu tegevused ja kui tõhusalt me toimime. annan sõna raportöörile ja kaasraportöörile MFF-i osas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning ka raportöörile, kaasraportöörile uute omavahendite teemal. Jan Olbricht, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt äh, tänan Euroopa Kontrollikoda, see tegelikult muudab natuke seda pilti, mis Euroopa Parlamendi liikmetel on. nimelt võib-olla on parlamendisaadikutel mulje, et Euroopa Kontrollikoda tegeleb äh, menetluslike küsimustega ja mitte niivõrd tulemustega, see äh, dokument aga näitab selgelt, et kontrollikoja analüüsid lähevad hoopis rohkem süvitsi, nii et see võib olla väga suureks abiks. meie reageerisime resolutsiooniga ka Euroopa Liidu rahastamise tuleviku kohta ning me ootame teilt dokumenti, mida te lubate siis meile juuniks, juuliks loomulikult äh, sellele reageerime ka meie. nii et äh, väga oluline on see, et meil toimub mõttevahetus Euroopa Kontrollikojaga. nüüd äh, üks punkt, mis on väga oluline meie jaoks MFF-i tuleviku osas ja mitte ainult, vaid üleüldse terve süsteemi kohta rääkides MFF-ist, võib-olla mõeldakse, et me räägime vaid numbritest, aga tegelikult räägime tervest eelarvesüsteemist. tahaksin siit tuua välja paar punkti. kõigepealt Euroopa Liidu lisandväärtus ja tegelikult meid ei huvita mitte siin järjekordne ettepanek number sada viiskümmend selle kohta, et milles seisneb Euroopa Liidu lisandväärtus, vaid oluline on see, et institutsioonid saavad sellest ühtemoodi aru, me peame siis otsustama, ehk siis parlament, nõukogu ja komisjon, et mida meil vaja on. me siin kogu aeg räägime sellest, et mis see lisandväärtus on, siis jah, see on huvitav harjutus, aga see ei muuda eriti midagi nüüd teine element. mõned Euroopa Liidu poliitikud peaksid siit lugema seda väga lühidat märkust, kus öeldakse, et lisaks me oleme tuvastanud, et selleks, et tagada ähm, Euroopa Liidu tagatistega instrumendid ja nende keskne äh, haldamine äh, tuleb koordineerida ka kohaliku ja regionaalse tasemega ja järjest suureneb risk, millele on avatud Euroopa Liidu eelarve tulevikus ja tihtipeale räägitakse näiteks EFSI mõjust Euroopa Liidu Investeerimispanga kolmeaalisele reitingule. aga tegelikult, mida rohkem on meil tagatisi, seda suurem on Euroopa Liidu eelarve riskitase võib-olla me peaksime rääkima hoopiski sellest, mis asi on Euroopa Liit, kas Euroopa Liit on pank või agentuur või ettevõte või on see siis ikkagi avalik õiguslik asutus? sinna me ka jõuame, tihtipeale tundub, et tegemist ei ole enam süsteemiga, mis äh, oleks justkui institutsioon, vaid pigem nagu pangandussüsteem, mis äh, ju oleks äh, radikaalne muutus me peame ettevaatlik olema selles osas, et mida, äh, mida me teeme. mitte sellepärast, et grandid on lihtsamad, et inimesed tahavad juba homme raha kätte saada, see on väga lihtsustatud äh, versioon sellest, milles asi, millest asi toimib. Äh, lihtsalt oluline on see, et riskid suurenevad ja me kasutame avalikku raha. ja kui me kasutame avalikku raha, siis ei saa neid riske kuidagi ära unustada, nii et see on väga oluline teie dokumendis. nüüd paindlikkus parlamendina ja oleme üritanud sama rääkida. ja pöördun siin ka raportööride poole. Te mainisite reserve. ja mitte üks reserv, vaid siis ikkagi reservid mitmuses, et kas igas rubriigis siis peaks olema oma reserv. kuidas see eelarve paindlikuks teha, selleks on väga komplekssed äh, instrumendid, selle asemel, et kasutada reserve, ehk siis äkki oleks võimalik valida kõige lihtsam lahendus, lihtsalt äh, reserv. ja finantskava. Äh, ja see ei ole mitte eelarve üldiselt, vaid konkreetne finantskava ja tundub, et komisjon on üritanud reageerida siin erinevate programmidega, aga tegelikuks probleemiks on ikkagi korrektuurid. Äh, nüüd on kõik selle poolt, et tagasimakseid ei tehtaks, aga ma ei usu, et kõik liikmesriigid pooldavad seda, et ei tehtaks äh, ühtegi äh, paranduseelarvet, võib-olla seda nimetatakse teistmoodi, aga kuidagi võiks sellise asja ikkagi ära kaotada. ja minu viimane märkus võib-olla see on lihtsalt sõnastamise küsimus, aga minule kui poliitikule on ka sõnastus tähtis, et ei räägi mitte ainult tulemuste saavutamisest, vaid ka tulemuste eh, tõendamisest. jah, me võime tulemusi saavutada, aga samas mitte midagi siin kuidagi tõestada ja näidata ja see tähendab seda, et need tulemuste olulisus siis kahaneb, nii et siin skeemis on äh, inglise keeles demonstrate results ehk siis äh, näidata neid äh, tulemusi ja mitte ainult kodanikele, vaid ka valitsustele, rahvusparlamentidele. ehk siis esiteks tuleb oma eesmärgid saavutada, siis neid mõõta ja siis ka neid näidata. ja päris huvitav, et sellele on viidanud Kontrollikoda, et me peaksime midagi tõestama ja mitte ainult Kontrollikojale, vaid üleüldse suur aitäh, Jan Olbricht. me kuuleme siis nüüd ühte kaasraportööri, kes tegeleb uute omavahenditega, Gerard Dupree, palun uh,. Merci, monsieur president uh.... suur tänu, härra esimees minu arvates omavahenditele ei ole siin pööratud suuremat tähelepanu kontrolli koja pädevuses on eelkõige arutada seda, kuidas on kasutatud vahendeid, mis on institutsioonide kasutada, kas neid on kasutatud õigustatult ja korrektselt. aga kuskil siin ikkagi oma vahendid vist läbi jooksid, aga äh, neid ei mainitud. nii et tundub, et Kontrollikoda ikkagi on mõelnud selle asja peale keskenduksin kahele-kolmele punktile. võib-olla ei olnud ma piisavalt tähelepanelik, aga mulle oleks äh, ikkagi meeldinud, et me oleks saanud selle dokumendi paar-kolm kuud tagasi, siis kui me tegelesime mitmeaastase finantsraamistikuga, sest et siis operatiivselt äh, oleks meile huvi pakkunud mõningad nendest äh, soovitustest ja nagu me teame, on Kontrollikoda institutsioon, mis on parlamendi käsutuses ja seega mul oleks meeldinud saada see dokument varem. sest et siin on jah, päris ähm, intelligentseid lahendusi, näiteks kuidas korraldada paindlikkust äh, võrreldes siis praeguse olukorraga. teine punkt Teie lahendus on siis järgmine, keskenduda Euroopa Liidu eelarve nende valdkondade ümber, kus väli, kus see lisandväärtus on kõige suurem. aga mis see lisandväärtus siis on? Te ütlete, et on vaja institutsioonide vahelist lisandväärtuse definitsiooni, mida saaks kasutada selleks, et põhjendada eh, vahendite jagamist ühel või teisel viisil. ja kui see on tõsi, siis on meil seda tarvis, sellepärast et muidu, kui me räägime siin Euroopa Liidu eel eh,, lisandväärtusest, ilma et me teaks, mis asi see on, ja erinevates institutsioonides ei saada sellest samamoodi aru, siis ei ole sellel ju üldse mingisugust väärtust, see on lihtsalt retoorika nüüd, kui te ütlete Euroopa Liidu lisandväärtus, siis operatiivvaatenurgast tähendab see mida, niikaua kui meil seda definitsiooni veel ei ole, näiteks ühtekuuluvuspoliitika puhul jah, ma tean, et on Euroopa Liidu lisandväärtus ja mul on sellest omaenda definitsioon. aga kui teie sellele viitate, siis ei tähenda see ju mitte midagi operatiivselt, ei ÜPP-le ega millelegi muule. nii et jah, teoreetiliselt ma saan aru teie mõtteviisist, aga nüüd praktiliselt. jah, seda definitsiooni on vaja. kuidas me saaksime siis nüüd kasutada teie soovitusi, aga operatiivtöös? tegemist on justkui lihtsalt äh, tööde nimekirjaga. nüüd äh, siin on mitmeid soovitusi, mida ma tahaks veel analüüsida. Te näiteks äh, viitate sellele, et kui MFF kestab seitse aastat, siis tuleb MFF-i tagajärgi arvestada kuni kolmeteistkümnenda aastani, sest et on maksed, viivitused ja nii edasi ja see on oluline asi, millega arvestada juba siis, kui MFF-i läbirääkimised käivad, siis me peame juba ette mõtlema selle peale, mis pärast juhtuma hakkab. et ei tekiks sellised dramaatilised olukorrad, nagu siin hiljuti on juhtunud, nii et väga head soovitused, aga tundub, et neid ei saa kasutada senikaua, kuni meil ei ole Euroopa Liidu lisandväärtuse ühist definitsiooni. nii et ne, selle definitsiooni kaudu saaks siis määrata ära Euroopa Liidu objektiivsed eh, prioriteedid, eh, tuginedes kriteeriumitele, mis eh, näitavad ära, kas üks või teine asi on asjasse puutuv. jah, suur tänu, meil on nüüd kaasraportöörid ära rääkinud, vähemasti need, kes siin kohal on, nüüd proua Gardia Zaval suur tänu, härra esimees, esiteks tahaksin tänada Kontrollikoda, kes on töötanud välja selle dokumendi ja nagu härra Tüpre ütles, siis jah, oleks meile meeldinud ka saada see juba äh, varem, siis kui käisid arutelud äh, MFF-i äh, ümber ja siis oleksime saanud ka siin kasutada neid soovitusi, aga vähemasti hea, et meil see praegu olemas on. nüüd ma olen üsnagi suures osas nõus teie analüüsiga, aga siiski siin on kaks probleemi. esiteks, esimene faas või esimene etapp, millest räägib nii komisjon kui ka Kontrollikoda, ehk siis prioriteetide määratlemine ning rahastamine teises etapis. seda tahab ka Euroopa Parlament, aga paraku nõukogu nii ei toimi seega meil tekib probleem ka siis, kui me räägime paindlikkusest ja marginaalidest. miks? sest et nõukogu seab piirid ja meie peame siis nendes piirides prioriteedid määratlema. ja teinekord on see võib-olla üks protsent, aga parlament tahab kasutada sada protsenti vahenditest juba esimesest hetkest peale meie prioriteetide rahastamiseks aga meil ei ole siin mingisugust marginaali, et jätta raha tulevasteks ettearvamatuteks juhtumiteks. nii et on lihtsalt, siin on prioriteedid, siin on raha ja siis nüüd äh, see lisa, seal ei ole mingisugust lisa. nüüd äh, prioriteedid ja lisandväärtus lisandväärtuse definitsioonis äh, ilmselt ei ole võimalik äh, kokku leppida, sest et Euroopa Liidu lisandväärtus, seal on äh, väga erinevaid vaatenurki ja seda saab kasutada väga erinevates tingimustes väga erinevate kriteeriumitega ja seega minu arvates on ohtlik see, kui me räägime, et Euroopa Liidu eelarve peab lähtuma programmidest, mille lisandväärtus on suur. ja nüüd äh, oleneb nendest kriteeriumitest. kui me nüüd valime siin praegu eelarves välja need prioriteedid, mis on ähm, suure Euroopa Liidu lisandväärtusega, siis äh, tegelikult pole siin võib-olla mitte millelgi pole sellel pistmist midagi Euroopa Liiduga ja siis võime me siin ilma jääda teatavatest äh, programmidest, nii et jah, defineerigem see lisandväärtus, miks mitte, aga minu arvates oleks see pigemini filosoofiline arutelu ja mitte nüüd mingisugune kõige olulisem näitaja, mis määrab ära, millele me eelarvevahendeid järgnevate aastate jooksul suuname. tihtipeale võib ju juhtuda, et tegemist on vaid poliitilise sõnumiga näiteks ja kuidas me siis hakkame seda siin määratlema, vaadates lisandväärtust, nii et jah, arutelu väga põnev, seda küll, aga väga ohtlik, kui me piirame ennast selle lisandväärtuse määratlemisega nüüd üks teine küsimus. maksetega on olnud probleeme ja härra Debre on rääkinud sellest joo-joo efektist maksetega. loomulikult tulevikus saab teha paremini. lihtne lahendus on see, et finantsraamistikus oleks lihtsalt maksete tase piisav ja siis ongi kõik, mingit joo-jootamist ei tekiks. aga me teame, et reaalsus selline ei ole. ja väga raske on seda maksete tasandit tagada. nüüd, kas Kontrollikoda on mõelnud mõningate ähm, võib-olla mingisugune süsteem, et kui ei ole kasutatud ära terve summa, siis osa sellest saaks suunata reservi, ehk siis tulevikus saaks need maksed ikkagi tagada ja siis ei tekiks siin selline igapäevane kähmlus nagu nende asjadega ikka on. Merci. suur aitäh, härra Dešovski. Merci, president. Will... suur tänu, härra esimees, räägin tšehhi keeles, sest et meil on siin ka Tšehhi esindaja. Protože je kompleksní, samozřejmě suur tänu, jah, väga täielik dokument, loomulikult äh, siin ei räägita äh, kõikidest äh, teemadest, mida eelkõnelejad on maininud ja loomulikult võib-olla oleks olnud hea, kui see dokument oleks saabunud varem, aga see on pigem siin jah, institutsioonide sisene probleem. ja nüüd see Euroopa Liidu lisandväärtus. nüüd peaks mõõtma ka, kuidas mõjub, mõjuvad need investeeringud, vaatame, kus seda raha kasutatakse, mida ütles härra Olbricht, ta ju tähendab seda, et üks käsi ei tea, mida teine käsi teeb Euroopa Liidus, nii et me näiteks investeerime erinevate fondide kaudu samadesse asjadesse. näiteks me võitleme kliimamuutuse vastu samal ajal, aga äh, Ehm, investeerime selleks, et põllumajandus muutuks veelgi intensiivsemaks. nii et me peaksime mõõtma ikkagi eelarve mõju, selles on see lisandväärtus. tegelikult eelarve ei ole ju kuigi suur summa. ja tuleb teha seda, mida Jan Albrecht just ütles, kas Euroopa Liit siis on pank, kust lihtsalt raha saab või peaks Euroopa liit olema ikkagi üldsegi millegi rahastaja, nii et mil määral peame me raha suura, suunama hargmaistele ettevõtetele ja teatavatesse suurtesse projektidesse. sest et me ju teame, me ju teame, et need ettevõtted on Euroopa Liidu majanduse mootoriks. nüüd näiteks sada miljonit näiteks selleks, et äh, toota paremat saia või, või röstsaia, mida iganes. nüüd viimane slaid, mis nüüd kadus ära ekraanilt. seal on ka selgelt näha, et jah, need kaks järgmist aastat osutuvad siis väga oluliseks. ja siis otsustame, et milliseks see reform kujuneb meil ei ole jutt mitte ainult äh, oma vahenditest, me ei pea sõltuma vaid liikmesriikide panusest. Tšehhi Vabariik on alati kritiseerunud Euroopa Liitu, et kas siia siis panustatakse liiga palju või liiga vähe ja nii edasi. minu arvates tuleks luua ikkagi sõltumatute omavahendite süsteem, mille kaudu Euroopa Liitu rahastatakse. ja ma arvan, et teie dokument on väga hea, see on äh, see paneb meid mõtlema ja kui me saaksime seda osa siin veelgi tugevdada, siis saaks seda dokumenti tõesti kasutada selleks, et arutada seda teemat nüüd paari järgneva kuu jooksul. suur tänu, see on loomulikult äh, väga hea dokument ja ja äh, selle dokumendi väljatöötamiseks ei ole kunagi liiga hilja, nii et oluline on see, et me võtaksime siin ühe äh, punkti välja, see puudutab äh, siis puudujääke aruandluses. ja see puudutab kõiki vahendeid, mida hallatakse komisjonis, nüüd see on EDF. EDF-i tuleb eelarvestada. nii et seda võimalust me ei tohi käest lasta. ja ähm, arutelu EMF-i üle ja ka siin peab ähm, Kontrollikoda oma rolli täitma, seal on valdkond, mida me üldse ei tea, seal on ka erinevate ametitega tegu ja ka siin ütleb Kontrollikoda väga selgelt, et meie peame siin pädevad olema, sellepärast et tegu on Euroopa Liidu poolt rahastatava fondiga, nii et me peame sellega arvestama. sest ilma eh,, oluline on see, et eelarvekomisjon sellega tegeleb, muidu ei saaks sellega hakkama ka ei komisjon, kontrollikoda, ka eelarve kontrollikomisjon ja kas on ka selliseid asju, mis ei ole eelarvestatud, aga sellegipoolest on olulised, ka sellest me midagi ei tee, nii et kontrollikojal on ikkagi õigus saada neid äh, aruandeid. oluline on, et me saaksime parema ülevaate sellest, mida tehakse äh, ka üldiselt, äh, ka nende teemade valdkonnas, kus meil osaliselt kaasatud ei ole. ja tähtis on see, et me vaataksime soovitust kuus väga täpselt. nii et see oleks minu suurim palve siinkohal. ja me oleme ka tohutu mm, kontro-, surve all, sest terve aasta me tegeleme erinevate programmidega, mis oma eesmärke ei saavuta, oma ähm, tulemusi ei näita. et näiteks põllumajandusvaldkonnast oli rohestamise osas uuringud kaksteist miljonit eurot iga aasta läheb ÜPP-le, aga sellegipoolest ähm, tulemusi ei saavutata, kaheksakümmend miljardit on läinud äh, noortalunikele mm, seitse aasta jooksul tulemused saavutamata. nii et mul ei ole midagi selle vastu, et põllumajandustootjate mm, sissetulekut toetada, aga sellisel juhul tuleks seda ka niimoodi nimetada, mitte kuidagi teisiti. mida me teeme nende programmidega, mis tulemusi ei saavuta? eesmärke ei saavuta. ka siin parlamendis peaks meil olema suurem valmidus äh, öelda, et ähm, et äh, meil on võimalus võtta ka meetmeid, äh, mis on õiguses ette nähtud, aga seni tehtud ei ole. ja mis puudutab äh, finantsinstrumentide suurenenud hulka, siis selles osas ma olen kriitiline, sellepärast meil on seal erinevad finantseerimismudeleid, millest kontrollikojal pole aimugi, mis seal toimub. nii et kas on, nii et see soovitus on ähm, tõesti pettumust valmistav ja mm, kui me vaatame veel RAL-i osa, nii et mis toimub äh, põllumajanduse ja maaelu arengus, siis äh, siinkohal me peaksime ka vaatama, mida me saaksime siin ära teha, sellepärast et see äh, pikaajaline maksete prognoos, jah, see on tore küll, aga kui meil infot ei ole, siis mida me sellega teeme? proua Mäletitš, palun. suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka Kontrollikojale ettekande eest ma tahaksin küsida teilt just nimelt Euroopa Liidu lisandväärtuse kohta ning veel ka eh, ühe teema kohta, mis on seotud sellega, ehk siis eh, MFF-i tugevdamine. Teil on siin nüüd rida soovitusi, mis on vajalikud selleks, et tulemusraamistikku tugevdada, viia Euroopa Liidu finantsplaneerimine vastu, vastavusse äh, prioriteetsete eesmärkidega. jah, ma saan aru, et meil on kavas uue MFF-i ettevalmistus, aga Euroopa kaks tuhat kolmkümmend, meil ei ole ju seda, meil ei ole seda selget strateegilist dokumenti kuigi me peaksime MFF-i vastavusse viima nende strateegiliste prioriteetidega. nii et kas me peaksime selle siis välja töötama paralleelselt ja nüüd strateegia ja Euroopa Liidu lisandväärtus, mida tuleks teha selleks, et see lisandväärtust rohkem arvestataks, kuidas luua sünergia ka liikmesriikide eelarvetega, sest et väikse Euroopa Liidu eelarvega ei suuda me üksi midagi ära teha, meil on vaja ka suuremat sünergiat liikmesriikide eelarvega. ja nüüd see kolmas punkt, mis teil siin slaidil on, ehk siis iga-aastane aruandlus netobilansi osas, nii et, et teie idee on siis täiendada infot äh, Euroopa Liidu liikmelisuse rahaliste ja mitterahaliste äh, positiivsete äh, eelistega. nii et samal ajal, kui me siin analüüsime kulu ja, ja sissetulekud ja mida makstakse ja milline on siis netojääk. milles siis see idee seisneb, mida siis tuleb siia juurde panna, äkki siis tuleks rääkida sellest, et tuleb tugevdada ühistut turgu ja siis on selgelt näha, milline on ühtekuuluvuspoliitika mõju, sest et ühtekuuluvuspoliitika ju ongi äh, ühisturu tugevdamiseks väga kasulik ja enamasti neto maksjad Euroopa Liidu eelarvesse on ju sellisest asjast ka ise kasu saanud, nii et see kõik siis oleks võib-olla kasulik, et paremini mõista, milline on Euroopa Liidu eelarve kasu. ja viimane punkt, finantsplaneerimine mis on siis teie idee siin, ma arvan, et seda on rohkem, kui meil vaja on. ikka ja jälle tekib probleem sellega, et mis planeeriti ja mis tegelikult maksti. aga siin on ka vaja paremat suhtlust liikmesriikidega ja võib-olla siis järelevalvesüsteemid, näiteks ähm, infotehnoloogilised süsteemid, mis võimaldavad jälgida programmide ellurakendamist äh, liikmesriigides, ehk siis äh, me saaksime seeläbi paremini planeerida tulevikus. aitäh, ma rohkem sõnavõtusoove ei näe. kui lubate, ma tahaksin ise ka teha paar märkust isiklikku laadi esmalt tahaksin tänada Kontrollikoda. ma saan aru, et see ei ole päris lõplik, see oli lihtsalt selline briifingu dokument. meil on veel mõned nädalad või isegi kuud selleks, et edasi liikuda. ma usun, et tegemist on põhitähtsa küsimusega, mida me arutame ja me ei tohi võimalust käest lasta. tõenäoliselt on vaja veel teisigi kohtumisi kontrollikojaga selleks, et äh, paika panna meie nägemus äh, eelarvepoliitika kohta. Euroopa Liidu eelarvel on teatud eripärad. meil ei ole eelarve ühtsust ja see on ka põhjuseks, miks meil on tekkinud eelarve galaktika. kuna paindlikkust ei ole, siis iga kord on vaja välja mõtelda muid instrumente. kuna vahendeid meil ka ei ole, siis eh, tuleb eh, üles näidata loovust, kasutada erinevaid stiimuleid. alguses see toimis hästi, aga tegemist on ikkagi riskidega ja mit-, see ei puuduta mitte ainult riigivõlga, avalikku võlga ning eh, konsolideerimist, vaid see mõjutab otseselt eelarvet kuidas nüüd saada üle eelarve ähm, hargnemisest, mis muudab eelarve täiesti mõistetamatuks, võib-olla mitte ekspertidele, aga parlamendile küll ja kodanikele ka. meil ei ole eelarve universaalsust, kõik vahendid ja kõik kulud ei tule siit välja. täna hommikul näiteks, kui me räägime Brexitist, siis äh, öeldakse, et läheb kaduma tõenäoliselt neliteist miljardit, sellepärast et Suurbritannia oli netopanustaja, aga kui Suurbritannia sõlmib konventsioone nagu Šveits ja Norra, siis sellega kaasnevad teatud tulud jällegi. Ja siis võiks ju vaadata Euroopa Liidu eelarvet ja küsida, et kus need on, aga need ei ole kajastatud eelarves. teatud äh, riikidesse on need otseselt suunatud ühtekuuluvusriikidesse. Teie kontrollikojas, vabandage küll, aga äh, Teie peaksite hukka mõistma sellise toimimise, kui eh, Suurbritannia eraldab neli, viis, kuus miljardit erinevate konventsioonide alusel, nagu meil on eh, Šveitsi ja Norraga, siis see tähendab seda, et ka see ei leia kajastamist eelarves. mind ei häiriks üldse see, kui teie ka sellest räägiksite kuidas oleks võimalik selline eelarve luua, mis arvestaks meie tegelike vahendite ja kuludega? kolm miljardit on näiteks Türgi rahastajaks, mis peaks olema tegelikult Süüria põgenike rahastu, aga kajastamist leiab ainult üks miljard, sellepärast et kaks miljardit on mujal. kas teil oleks võimalik oma raportis äh, paar kriitilist märkust teha ka selliste eripärade kohta? me võime, meil oleks vaja sellist äh, eelarvet, mis oleks mõistetavam ning mis kataks tegelikult kogu Euroopa Liidu tegevuse. kui te räägite lisaväärtusest, siis on mul küsimus, kas me võime vältida Euroopa ühisvarade mõistet? üleilmastumise ajal me näeme, et meil on teatud ühisvarad, äh, mille olemasolu enam liikmesriigid üksinda ei suuda tagada kas sellisel juhul lisaväärtusest rääkides ei peaks see pädevus minema Euroopa Liidule ning liikmesriikide vahendid peaksid liikmesriikide eelarvest minema Euroopa Liidu eelarvesse, ega siis seeläbi ei saaks me näidata, et meil on tegemist Euroopa Liidu lisaväärtusega, sellepärast et kui liikmesriigile kulutused tehakse, siis ei saavutata enam soovitud tulemusi. kui me aga teeme seda ühiselt ja jagame suveräänsust Euroopa Liidu tasandil, siis see näitaks seda, mis võiks tegelikult olla lisaväärtuseks ma usun, et me peaksime välja töötama lisaväärtuse mõiste. ühtekuuluvusfondide puhul see on selge, sest et äh, siin on tegemist solidaarsusega, aitame riikidel areneda, aga ülejäänu puhul on tegemist kaasjuhtimisega ja liikmesriigid esmajärgus just äh, peavad enda huvisid silmas kõik, mis te ütlesite, oli huvitav, aga te ütlesite, et meil on jah, mitmeaastane finantsraamistik, aga rääkisite ka lisafinantseerimiskavast eh, ettenägematute eh, olukordade jaoks. kas võib-olla ei oleks siis võimalust ütelda, et ühest küljest meil on tõesti MFF, aga lisaks sellele iga-aastaselt toimub eelarve arutelu selle üle Ehm, mis on äh, ettenägematu ja mis, mida meil on vaja kiireloomuliste küsimustega toimetulekuks. me tahaksime võib-olla jah, kriitilisemad hinnangud praegusele olukorrale, mis on küll mõistetav, võttes arvesse, mis äh, toimus, aga ma arvan, et me peaksime tõesti kiiresti äh, muutma Euroopa Liidu eelarve mõistetavaks, äh, sidusaks. me peaksime lähtuma ka universaalsusest, iga-aastasuse põhimõttest ning aususest. kas komisjon ja Rosa Aldea soovivad midagi lisada? aitäh! tahaksin tervitada vabandage mind, ütleb kõneleja. tahaksin äh, tervitada Kontrollikoja panust järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku. nüüd on kätte jõudnud äh, viimane faas äh, maikuus tutvustavate ettepanekute koostamisel. on terve rida valdkondi, kus meil on ühine lähenemine komisjonis ma tahaksin lisada, et Euroopa Liidu lisaväärtus, äh, tulemuslikkus, lihtsustamine, läbipaistvus, aruandlus on võtmetähtsusega elemendid meie jaoks, kui valmistame ette järgmist mitmeaastast finantsraamistikku. tahaksin lisada ka paar sõna kolme küsimuse kohta, mida arutati siinsamas. esiteks, lisaväärtus. komisjoni jaoks ja volinik Oettinger on seda ka korduvalt selgitanud. lisaväärtuse äh, põhimõte on keerukas, põhimõte, seda on keerukas määratleda, seda on keerukas selgitada. ja seda tuleks analüüsida lähtudes erinevatest äh, elementidest, äh, tõhusus, sünergiad, programmide kaasajastamine ja nii edasi. meie meelest oleks keerukas jõuda kokkuleppele tegeliku definitsiooni osas, ma arvan, et võib-olla parem oleks äh, rääkida siin kõikehõlmavast mõistmisest. aga võib-olla me ei peaks seda mõistet äh, äh, defineerima, mis siis viiks meid nii kaugele, et ühte programmi saaks ellu viia, teist mitte. teiseks tahaksin ütelda paar sõna pikaajaliste ennustuste kohta tulevaste sisse ja välja, sissetulekute ja väljaminekute kohta. maksete ettenähtavuse tagamiseks eh, on meil vaja ühtseid jagatud eesmärke. mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku puhul eh, tegi eh, kontrollikoda ettepaneku teatud info edastamiseks ja tõepoolest ma tahaksin viidata ka artiklile kaks tuhat nelikümmend seitse, kus on ette nähtud uus aruandlus ja see puudutab ka tulevasi sissetulekuid ja väljaminekuid ning nende etteennustamist. see aruandlus arvestaks ka tulevaste ohtudega, mis on seotud finantsinstrumentide ning tagatistega. tahaksin samuti toonitada, et kõik need äh, ohud, mis tulenevad finantsinstrumentidega, on ära selgitatud äh, konsolideeritud iga-aastases aruandes, mida komisjon valmistab ette ja mis kinnitatakse ära iga aasta. viimane küsimus, mille kohta tahaksin midagi lisada, on äh, tulemusraamistik. me nõustume Kontrollikojaga, et meil on vaja lihtsustada seda raamistikku oluline on välja selgitada, millised on tegelikult ees-, prioriteedid, siduda need eesmärkidega ning vaadata, millised on äh, võtmeindikaatorid, mis võimaldaksid komisjonil selgitada seda, kuidas Euroopa Liidu eelarve läbi panustame prioriteetide täitmisse. meil on olemas äh, äh, tulemusraamistik, aga see on äärmiselt keerukas, meil on seitsesada erinevat indikaatorit. ma arvan, me peame siin pingutama seda me ka teeme praegu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel. suur aitäh teile, need olidki need asjad, mida tahtsin toonitada. suur aitäh, proua, härra Gregor. kas me saame lõpetada? enne poolt ühte ei jõua, aga jah, meil tekib tõlkega siin probleeme, kas te saaksite sedavõrd lühemalt teha, sellepärast et tõenäoliselt avaneb meil veel võimalus teid siia kutsuda, sest et me ei saa asja jätta sinna, kus nad praegu on, me peame ikkagi Äh, midagi tegema, nende soovitustega peame lõpuni välja minema. ja me ei tohi mingil juhul alahinnata diagnostika ja kriitika olulisust. Uh, thank you uh, very much for the floor. I uh, will try to focus uh.... aitäh, ma tahan keskenduda horisontaalsetele küsimustele, mida siin paar korda mainiti. tahaksime tervitada võimalust tulla tagasi komisjonis nii siia kui ka eelarve kontrollikomisjoni ja mm, tegelikult me jagasime ka selle briifingu dokumenti kaheks, eh, selleks, et paremini osaleda arutelus. algselt ma tahtsin ainult komisjoni ettepanekule reageerida, aga tegemist on kaheetapilise meetodiga nüüd ning see pakub meile uusi võimalusi lisaväärtus ja tulemuslikkus, raamistik, eh, siin on päris lihtne soovitusi välja töötada, aga mis puudutab praktilist elu rakendamist ja sektoriaalseid poliitikaid, siis muutub see ülesanne keerukamaks. me ei väida, et see, kui lisaväärtuse nõudest kinni ei peeta või vähe peetakse, et see tähendab kohe eelarvekärpeid. ei, seda me ei väida, me oleme väga ettevaatlikud Euroopa Liidu eelarve peab äh, olema ikkagi ka tulevikus ümberjaotav eelarve, aga äh, poliitikate elluviimisel tuleks rohkem keskenduda tulemustele ning äh, saavutatule. ma nõustun ka sellega, et keerukas on ära määratleda, mis on Euroopa Liidu lisaväärtus. praegu me kasutame komisjoni määratlust, mis on ära toodud nende töödokumendis ja võib-olla oleks võimalik eh, ehk siis kaasrahastamist näiteks eraldada. ja seeläbi oleks võimalik eh, tagada, et Euroopa Liidu liikmesriigid osaleksid rohkem eh, erinevates projektides, suuremal määral. mis puudutab paindlikkust ja finants finantseerimiskava, siis siinkohal oleks oluline ütelda, et kogu info oma, ähm, vabandust, vahendite kohta, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet, peaksid olema kaasatud äh, eelarvesse. siinkohal nõustun parlamendiga. mandaat hindan teiepoolset toetust, kui te olete valmis seda pakkuma, sellepärast et see on meie jaoks esmatähtis EIB-ga suhtlemisel, mida rohkem äh, me rahastame seeläbi, seda rohkem on vaja keskenduda koordineerimisele. meil on selliseid olukordi, kus äh, ühtesid äh, projekte rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, teist välistest vahenditest ning selline süsteem lihtsalt ei toimi samuti paindlikkus ja maksed, seda mainiti. meie põhimõtteliselt nõustume parlamendiga selles osas, et ei tohiks olla mingeid piiranguid äh, kohustuste ülekandmiseks ja neist aastatest, kus neid ei ole kasutatud, järgmistesse. ma usun, et äh, seda oleks võimalik muuta. omavahendid, ma hea meelega nägin, et meie seisukohad on olnud päris sidusad erinevad aastad, kaks tuhat, vabandust, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, kaks tuhat viis, kaks tuhat kaksteist ning kaks tuhat kaksteist oma arvamuses me ütlesime, et TVA äh, allikas on otseselt seotud maksudega, see on keerukas ning äh, tavaliste vahendite kogumise ning kinnihoidmise äh, seos ei ole selge ning et siin oleks võimalik tugevdada olemasolevat süsteemi ka äh, tollimaksudest tulenevate vahendite kasutamisel. ületada viiendas kojas ning äh, seal on meil hiljuti olnud mõningaid juhtumeid ka seoses Brexitiga, mis puudutavad äh, traditsiooniliste vahendite fin-, finantsriski haldamist ning see läheb kindlasti meie tulevastesse audititesse sisse. võib-olla praegu lõpetaksin ja hea meelega tulen jälle tagasi, aitäh! jah, võib-olla võiksite rääkida ka negatiivsest lisaväärtusest, et teatud juhul Euroopa Liidu äh, suutmatus läheb äh, maksma meile, nagu äh, maksupettused ja muu selline. kui te saaksite rääkida ka negatiivsest lisaväärtusest, seda siis, kui Euroopa ei ole suutnud oma kohustust täita või kui Euroopat ei ole piisavalt, selleks, et toonitada, et Euroopat on vaja hästi, sellega lõpetame, head kolleegid, jätkame tööga kell pool kolm täna pärastlõunal. Need on meie uued äh, tööeeskirjad ja jätkame igati põneva töökojaga äh, euroala valitsemise kohta.